Right, um, we, we now have a... niisiis, meil on äh, kvoorum koos ja avan koosoleku esimene päevakorrapunkt meie komisjoni koosolekul on päevakorra kinnitamine. ma saan aru, et te olete selle poolt. mul on mõned äh, juhataja teadaanded. kõigepealt äh, mitteametlik ECOFIN-i koosolek Nikosias. käisin seal kohal EKONi komisjoni esimehena. nagu te teate, siis nad regulaarselt äh, kutsuvad mind nüüd sinna, me keskendusime riigivõlakriisile ja pangandusliidu küsimustele. ma tutvustasin äh, seal parlamendi suhtumist äh, pangandusliitu ja varipangandusse nii et äh, osalesime käimasolevatel aruteludel. mis puudutab äh, nüüd äh, triloogia, siis CR kolmas triloog leidis aset septembri alguses. rääkisime põhjalikult direktiivi detailidest ja me valmistame ette mitteametliku dokumendi äh, tsiviilvastutuse kohta, järgmine triloog toimub kahekümne seitsmendal septembril. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist statistiline programm, meil äh, toimus äh, kohtumine Rasikluna juhtimisel, katsime õigusloome osa ja leidsime kokkuleppeid paljudes küsimustes, mitmed küsimused on veel lahtised ja lisa hakkame me arutama teise triloogi käigus, mis toimub arvatavasti oktoobri alguses. CD4 kapitalinõuete direktiiv, selles osas äh, jätkame läbirääkimisi täie kiirusega septembris, mina olen pakkunud välja kompromissi kapitali äh, vahendite äh, ja panganduse valdkonnas, aga üldiselt on progress selles küsimuses olnud aeglane. meil toimus kohtumine üheteistkümnendal septembril ja parlamendi delegatsiooni kolleegid väljendasid rahulolematust olemasoleva olukorraga, eriti mis puudutab rahvusvahelisi kohustusi Basel kolm lepingu rakendamisel, mis peaks hakkama aset leidma järgmise aasta algusest ka mõlemad teised institutsioonid on äh, öelnud äh, ajakirjandusele, et kogu protsess on aeglane tänu parlamendile, aga see ei pea paika. asi on olnud äh, pigem selles, et teistel triloogi osapooltel ei ole olnud piisavalt läbirääkimiste mandaati, ka praegu neil ei ole seda mandaati ja seetõttu me ei liigugi edasi nii palju siis äh, juhataja poolt. kaks äh, pakett, kolmas äh, triloog eile, seitsmeteistkümnendal septembril, seal käsitleti mõlemat määrust artikli kaupa, saavutasime mõningaid edusamme, aga paljud küsimused jäid ka lahenduseta ja me panime nad kõrvale, et nende juurde hiljem tagasi tulla, järgmine triloog toimub kahekümne viiendal septembril kella kolmest kuni poole seitsmeni. rääkisime ka Omnibus kolmest, volinik Barnier pakkus välja lahendusi pikaajalises garantiide paketis, mida tuleks pakkuda ennetavalt, enne kui me jõuame kokkuleppele kogu selle teema osas, on ette nähtud tehniline hinnang ja raport äh, on äh, selle kohta kättesaadav siis mais kaks tuhat kolmteist, nii et läbirääkimised jätkuvad kuni selle alani. komisjon tuleb välja kirjalike teadaannetega selle ettepaneku mõjude kohta, nii et ta teeb äh, eelneva hinnangu ja me peame sellega arvestama ka ajalises plaanis edasi viisteist, kuusteist, need päevakorrapunktid vahetavad kohad, kuna turu kuritarvitamise direktiivi raportöör palus seda teha. ma kohe vaatan, millised need päevakorrapunktid on. nii et kõigepealt me räägime karistustest ja turuga manipuleerimisest ja siis äh, hakkame rääkima tõelisest majandus- ja rahaliidust. nii palju siis päevakorra lõpuosast, nüüd ma tahaksin edasi liikuda ja Werner, palun, härra Langen. ja proua esimees, mul on küsimus, et äh, millal toimub äh, ja me peame siin kogu aeg inglise keelt rääkima ütleb härra Lanken selle peale, et esimehel ei olnud kõrvaklappe peas ja soovitab esimehel võtta keelekursust saksa keeles. kordan, millal toimub äh, Yves Mershi teemaline kuulamine, me oleme saanud äh, ettepanekud, äh, aga teist kuulamist ei ole toimunud ja ma tahaksin teada, et äh, millal tuleb järgmine kuulamine, sest ettepaneku äh, me saime juba kolm pool kuud tagasi. millisest ettepanekust te räägite? kas te räägite härra Koseesi ettepanekust? Yves Mershi kuulamine. millal see toimub ja millised on ajaplaanid? suur tänu nagu te teate, siis ma kustus, kohtusin Jean-Claude Junckeriga eelmisel nädalal teisipäeval ja sellest ma rääkisin ka koordinaatoritele. pärast seda koosolekut äh, ma sain aru, et Eurogrupi president kohtus ka parlamendi presidendiga. seda küsimust alu-, arutati ka esimeeste konverentsil, nii et äh, minu arvates äh, toimub teabevahetus president Schulzi ja Eurogrupi presidendi vahel. mina ei ole saanud infot parlamendi presidendilt antud teema kohta. Jean-Claude Juncker mainis mulle seda teemat Nicosias, sest ta ütles, et ta eeldab sellist infovahetust. nii et äh, nii palju, kui mina tean, siis me edusamme ei ole saavutanud, on ebaselge, kas küsimus on lahendatud ja komitee, vabandust, komisjoni seisukoht ei ole muutunud äh, pärast seda, kui ma suhtlesin koordinaatoritega eelmise nädala teisipäeval. praegusel äh, ajahetkel on koordinaatorite enamus äh, mulle teada andnud, et nad ei ole rahul sellega, et meil ei ole piisavalt äh, teavet äh, ja mis, ma olen alati öelnud, et äh, kui on kokkulepe olemas, siis me võiksime hääletada oktoobris ja sekretäriaar ütles, et sekretäriaat ütles, et meil oleks aega kahekümne kuuendal septembril kui äh, selleks ajaks kokkuleppele jõutakse. nii palju minupoolsest infost, aga võin teile öelda, et ametlikult ma ei ole saanud vastust mitte kelleltki pärast seda, kui ma kohtusin Jean-Claude Junckeriga teisipäeva õhtul eelmisel nädalal. suur aitäh, aitäh, et vastasite mu e-kirjale, mille saatsin siin tahaksin üle kinnitada, et Rahvapartei jaoks see, mis on vaja teha, et äh, kaasataks äh, naised ka institutsioonide liikmete äh, nimetamisse, siin on kõik tehtud juba. nüüd aga tuleb parlamendi ja teiste instantside vahel koostöö koordineerida, aga see ei tohiks mingil juhul pidurdada härra Mersi kuulamist. sellepärast, et see käib ikka tavalise lepingute raamistiku alusel, tuletan meelde, et te teate seda ka ise, et kakssada kaheksakümmend kolm äh, artikkel lepingust äh, sätestab, et komisjon pakub meile välja nime ja meie koostame oma arvamuse. koordinaatorite koosolekul juba ütlesin, et äh, nimetamisele eelnevas menetluses arvestatakse juba sugude küsimusega. nii et siin juba jälgitakse õigeid reegleid. praegustes tingimustes tundub, et võiks olla häiriv see, et võiks arvata, et parlament kõhkleb äh, Euroopa Keskpanga juhi äh, nimetamises äh, hetkel, kus Keskpank on kõigi tähelepanu keskmes, nii et me peaksime tõesti võimalikult kiiresti ära MERS-i kuulamise korraldama ja kahekümne kuuendal septembril teada, teatis oli igati õige, nii et seda tahtsin teile ütelda, aga ma usun, et te olete aru saanud, milline on minu seisukoht ja ma tänan teid selle eest. suur tänu. kui ajakirjandus äh, minuga suhtles, siis ma tegin täiesti selgeks, et ma saan aru teie ja Rahvapartei positsioonist ja meil ei ole olnud äh, koordinaatorite osas ka arvamuse muutmist, nii äh, Astrid lühidalt, palun. Euh, ja, jah, te ütlesite, et kuulamine võiks toimuda juhul, kui kõik on korda aetud. vähemalt niimoodi me saime prantsusekeelsest tõlkest teada. Äh, võib-olla võiksite ütelda, mis asjad on vaja korda ajada? As I've indicated, we are expecting nagu ma juba ütlesin, siis äh, leiab äh, aset varsti teabevahetus, millel ma eelnevalt viitasin, me rääkisime seal soopõhisest äh, tasakaalust ka, ühesõnaga, rääkisime Eurogrupi kohtumisel Nikosias soopõhisest tasakaalust, Eurogrupi president äh, taotles mandaati, et äh, algatada selleteemalist äh, teabevahetust ja presi-, parlamendi president äh, sekkus. kui me rääkisime seda küsimust koordinaatorite ringis, siis oli eriarvamusi selles osas, milline võiks olla järgmine samm. võib-olla lepitakse kokku, et äh, me soovime soopõhist tasakaalu kõikides Euroopa Liidu institutsioonides, sellepärast et Euroopa Keskpank ähm, ei eristu ähm, kuidagi tugevalt äh, teistest ähm, Euroopa Liidu institutsioonidest soopõhise tasakaalu valdkonnas. ühesõnaga, me võiksime avada menetluse uute nomineerimistega aga Eurogrupi president äh, ütles, et äh, see ei ole sobiv, sellepärast et nad on äh, kogu seda praegust menetlust läbi viinud legitiimselt, seaduste kohaselt. nii et ma arvan, et praegu on nüüd pall nii-öelda nende käes, nemad peaksid meie juurde ettepanekutega tulema ja kui just nemad minuga ühendust ei võta, siis ma suhtlen parlamendi äh, presidendiga. nii et äh, ma lihtsalt ootan, et äh, mulle tuleks infot ja me ei saa enne paika panna ka kuulamise aega, kui mul seda infot ei ole. ja ma ei saa ka koordinaatoritelt paluda edasiliikumist selles küsimuses, ühesõnaga meil tuleb oktoobri täiskogu ja küsimus on nüüd selles, et äh, kas me jõuame kokkuleppele enne täiskogu, siin on tegemist igal juhul küsimusega, mida täiskogu peab otsustama, rohkem ma ei saa teile öelda, sest rohkem infot mul ei ole. suur tänu ja ma annan siis äh, koordinaatoritele ja kõigile teistest teada uutest arengutest, niipea kui ma midagi kuulen. ma annan juhtimise üle Theodorile, kes jätkab siin äh, umbes üksteist kolmekümneni, sellepärast et nagu ma eelnevalt ütlesin, siis on äh, küsimusi, millega ma pean tegelema I am giving now the floor to Mr Pres-. tänan, annan äh, sõna härra Presedale, kes räägib Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruandest. Muchas gracias, eh, presidente. aitäh, esimees. komisjon esitas meile maikuus äh, oma konkurentsipoliitika aastaaruande ning äh, ühel koosolekul äh, siin meie komisjonis äh, seda ka esitleti ning mina esitasin oma raporti seitsmeteistkümnendal juulil. ning mina tahaksin praegu anda teile teatavat informatsiooni, teha seda väga lühidalt, mul on siin mõningaid tähelepanekuid. tegemist on konkurentsipoliitikaga, ning see on midagi, mis on hakanud jõustuma siis pärast seda äh, raporti tegemist. komisjon on selle äh, teemaga tegelenud, enne aruannet äh, järgis komisjon siis monopolide, monopolide vastase poliitikat, siis võttes arvesse kõiki klausleid, mis oli teada. Need olid siis põhiosad meie konkurentsipoliitikas ning kõik see hakkas ähm, oli siis osa töödokumendist, mis on aastaaruandele äh, lisatud ning mina üritasin siis selle konkurentsipoliitikat arvesse võtta, arvestades seda, et äh, meie peame tegelema Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega ning ähm, see aruanne võeti vastu positiivselt äh, sellepärast et äh, see ka vastab meie ootustele. nii et ähm, siis komisjon on võtnud arvesse seda kõike, mis me oleme tahtnud neilt. nüüd esimene kord äh, on aruanne struktureeritud ning seal on esitatud mitmed põhipunktid, mida parlament on soovinud seal näha. ning see aitab meil panna paika paremini eesmärgid ja prioriteedid ning seega äh, oleme me sellega väga rahul mina tahaksin ütelda seda, et see aruanne on oma eesmärgiks eh, võtnud mitte ainult eh, sektoriaalset lähenemist konkurentsipoliitikas, vaid need eesmärgid eh, peavad olema ka sellised, mida me järgime Euroopa Liidu kõikide poliitikate alal. seega peame tegema nii, et meil oleks suurem kohalolek kõikides komisjoni algatustes, kõikides sektorites sest see on alati, on tegemist, kõikides sektorites on meil midagi tegemist konkurentsiga ning äh, praegusel hetkel on meil viies äh, kriisiaasta juba käimas ning ma pean ütlema, et äh, tegemist on kriisiga, mis mis on just väga raskelt tabanud Euroopa Liitu just ülejäänud maailmaga see, võrreldes. ning meie peaksime vaatama, kuidas me tööhõivet saaksime parandada Euroopa Liidus ähm, konkurentsi abil ning kolmas aspekt, äh, ka teenuste sektor, äh, mis on üldmajandushuvidega seotud Euroopa Liidus. ning äh, tegemist on sellega, et me üritame tarbijate olukorda parandada ning me keskendume ennekõike just äh, ühele väga olulisele osale, mis on siis toiduainete sektor, ning äh, lõpetuseks olen välja toonud siin mõningaid mõtisklusi või tähelepanekuid selle kohta, et meil peab olema õiguskindlus suurem ning konkurentsipoliitika vallas just eriti. Need olid siis põhipunktid, äh, mida siin selles aruandes on järgitud me oleme esitanud küsimuse, kas me peaksime praegusel kriisi ajal konkurentsipoliitikat äh, äh, kuidagi mm, kõrvalt vaatama, kuid me oleme näinud, et äh, konkurentsipoliitika aitab, siis kogemusele tuginedes võime öelda, et konkurentsipoliitika aitab meil kriisiolukorrast välja tulla ning see saab olema Euroopa Liidu suureks trumbiks ning meil peaks olema tõhusam tegevus selles mõttes, eriti riigiabi silmas pidades Nende aastate jooksul on äh, sellest väga palju räägitud ning see on aidanud meil äh, finantsstabiilsust suurendada ning killust, turu killustatust ka samuti väheneda ning samuti on paika pandud mitmeid reegleid, mis on väga selged äh, ning väga abi, on olnud väga suureks abiks, eriti mis puudutab finantssektorit ning see on väga oluline praegusel hetkel, mil meie kogemus võib meile suureks abiks olla, aidates meil leida Euroopa tasandil lahendusi, niisiis konkurents on väga, konkurentsipoliitika on väga ähm, kasulik olnud ning ajat-, aidanud äh, siis ka avalikke äh, finantse Eh, ümber korraldada. mis puudutab riigi abesid, abisid ning neid panke, mis on saanud otsest abi, siis nemad peavad oma mõõtmeid vähendama, nad peaksid keskenduma rohkem sellele osale oma tegevusest, mis on elujõuline, mis on positiivne, ning nad peaksid siis ka need, need, need nagu negatiivseid osasid vähendama ning selleks, et vähendada negatiivset mõju võrreldes teiste konkurentidega, kes ei ole seda riigiabi saanud, sellisel moel, et nad äh, oleksid jällegi tasakaalus konkurentsi silmas pidades ning vähendada ka mõju maksumaksjaid silmas äh, pidades. nii et need on siis äh, need põhijooned, mille juurde me tahaksime jääda ning me tahame, et konkurentsipoliitika puhul oleksid need väga selgelt piiritletud ning tulevikus peaks see samuti väga oluline olema. eriti just nende, neid panke silmas pidades, kes ei ole seda riigiabi saanud. komisjon peaks tõhustama oma poliitikat konkurentsivastaste meetmete puhul selleks, et meil oleks äh, palju läbipaistvam ning avatum äh, turg ning et meie tegevus oleks koordineeritum, nii et me kutsume komisjoni üles äh, korraldama uurimusi, vaatama ka siis börsiväliste tuletisinstrumentide turgu ning samuti ka krediidiriski vahetustehinguid, sellepärast et need on suure riskiga turud. ning meie arvates peaks komisjon samuti jätkama uurimusi, kuidas nendes sektorites olukord praegu kujuneb, nad on juba seda hakanud tegema ning me paluksime, et komisjon jälgiks ning kontrolliks väga lähedalt kõige olulisemaid finantsasutusi ning äh, milline on nende tegevus ning milline mõju nende tegevusel võib olla turgudele. ning samuti reitinguagentuuride tegevus, need, kes on äh, vastutavad ka hindade volatiivsuse osas ning me tahame, et äh, komisjon kontrolliks turul toimuvat, erinevaid huvisid, erinevate huvide kandjaid siin on räägitud väga mitmetest erinevatest äh, aspektidest ning meie konkurentsipoliitika peaks olukorra selgemalt paika panema ning panema paika, mis on kelle huvi. mis puudutab majanduskasvu ning tööhõivet, siis äh, oleks vaja et meie konkurentsipoliitika suurendaks maailma tasandil ka konkurentsi ning see võiks olla üks soovitav tulemus riigi või a-, siis riigi ähm, rahandus, meie kasv peab olema jätkusuutlik ning ähm, arukas selline arukas majanduskasv selleks, et meie siseturgu kasvatada, seda ühendada, et digitaalagendani jõuda, et võtta kasutusele rohkem innovatsiooni ning on täiesti ilmselge, et meil peab olema konkurentsireeglid väga täpselt paigas selleks, et meil oleks võimalik vastutust näha, kuidas see on, kelle puhul, et vastutuse alad oleksid paika pandud. ning samuti tehnoloogiad, mis äh, võtaksid rohkem arvesse keskkonnanõudeid, äh, samuti siis äh, heitekvootide vahetussüsteem, me peaksime turumoonutusi minimaalsele tasandile viima siis võtame arvesse strateegiat kakskümmend kakskümmend, konkurentsipoliitika peaks võtma äh, arvesse ka kodanikke ning sotsiaalset dimensiooni, eriti neid kodanikke ähm, ja ettevõtteid, kes on ro-, kõige rohkem sellest mõjutatud ning seega meie riigi kulutused peaksid olema tõhusamad ning üldhuviteenuseid tuleks samuti arvestada. selles mõttes äh, võiksime me anda oma panuse kak-, strateegia kakskümmend kakskümmend täitmisele ning et äh, see saaks parimad tulemused. mis puudutab üldhuviteenuseid, siis on äh, meil olemas üks hiljutine pakett selle kohta ning on juba öeldud, et meie tahaksime, et äh, see oleks lihtsam, ähm, paindlikum, selgem, et lähenemine oleks selgem haiglad, ähm, sotsiaalelamud ähm, ning äh, üldmajandushuvi teenused, äh, paneme paika piirmääri, piirmäärad peaksid olema ära võetud. Nad ei peaks käima nende piirmäärade alla. tuleks täpsemalt uurida, millised need piirmäärad on ning me peaksime konkurentsiga tegelevad ametnikud üles kutsuma sellele, et nad vaataksid, mis selles vallas täpsemalt toimub. ning mis vaat-, puudub siis farmaatsiatööstust ning äh, ka muid selliseid sektoreid, siis äh, on, need on väga olulised valdkonnad ning ka neid tuleks rohkem jälgida, mis seal toimub. patentide küsimus ka see valdkond peab olema väga tähelepanelikult kontrolli all, sest tegemist on tundliku teemaga ning see on väga oluline aspekt meie kodune, kodanike jaoks. ka konkurentsipoliitika silmas pidades on, on see väga oluline, sellepärast et ka farmaatsiatehased või farmaatsiatööstuse, mm, tööstus peab konkurentsi valdkonna nõudeid silmas pidama. toiduainete tööstuses on viimasel aastatel toimunud väga suur äh, hindade tõus, inflatsioon, mm, Euroopa Liidu perekondadele on äh, toiduainete kulud väga kõrgeks läinud ning äh, ka toiduainete tööstus on siin meil üks olulisemaid aspekte. ning me oleme välja töötanud uue raamistiku kollektiiv- kollektiivläbirääkimiste jaoks. ning samuti meil peaks olema kontroll selle üle, millised on toiduainete hinnad, selleks et turg ei oleks moonutatud. Te teate, et väga sageli on öeldud, et hindade erinevus on eri sektorites väga erinev konkurentsipoliitika peab vaatama, et äh, kogu toiduahelas oleksid hinnad ühtlased ning tasakaalustatud, seega Euroopa võrgustik äh, peaks eriti just piima, piimatööstuses toimuvat ähm, silmas pidama, see on väga äh, tundlik ähm, teema. ning samuti konkurentsipoliitika tõhusus ning legitiimsus konkurentsipoliitika peaks äh, äh, olema selline teema, mida parlament väga lähedalt alati jälgib, väga lähedalt äh, komisjon peab vahele sekkuma siis, kui on vaja vahele sekkuda. ning komisjonil peavad olema, komisjon peab parlamendiga väga tihedalt koostööd tegema ning olema avatud parlamendi ettepanekutele konkurentsipoliitikas peaks meil jääma võimalus parandada praegust olukorda, tagades alati aga see, et meil oleks, kodanikel oleks ligipääs informatsioonile, et nad teaksid täpselt eh, seda, mis toimub ning et nende häält võetakse alati arvesse ning me peaksime võimaldama ka see, seda, et meil oleksid eh, menetluste lõpus äh, kõikidele osapooltele sobivad lahendused ning sanktsioonid peaksid olema hoiatavad ning proportsionaalsed. ning seega, mis puudutab äh, vastuolusid ning vaidlusi, siis äh, samuti peaks äh, selles valdkonnas ettevõtteid ähm, rohkem kuulama ning samuti peaksime meeles pidama seda, millised on meie ettevõtete vastutusalad konkurentsipoliitika valdkonnas ning peaksime meeles pidama seda, mida teevad ettevõtete juht, juhid, mida teeb juhtkond. konkurentsipoliitika ei peaks öö, ähm, osutuma probleemiks või tõkkeks. siin on mitmeid aspekte, mida tuleb veel kord sügavamalt vaatama selleks, et leida, millised on kõige levinumad praktikad, need välja selgitada seda, kas meil võiks avalikku sektorit ähm, rohkem tõhustada era- ja avaliku sektori koostöö abil, võttes kasutusele ka Ameerika süsteem, vaadates seda, mis seal toimub praegu ning ähm, komisjonil paluksime me teha koostööd ähm, ametiasutuste vahel Euroopa tasandil konkurentsipoliitikas, kuid meil peaks olema suurem koostöö äh, konkurentsialal. see oleks väga vajalik Euroopa Liitu tervikuna silmas pidades ning samuti oleks meil vaja rohkem ressursse selleks, et meie poliitika oleks rohkem tõhusam ning samuti oleks vaja, et mm, kontrolli funktsioonid oleksid täpsemalt paigas. ning samuti tahaksin nüüd siis lõpetada oma sõnavõttu tänades kõigi osalejaid kes konkurentsipoliitika alal meie töörühmas ähm, kaasa lõid ning samuti tahaksin tänada oma kolleegi, kes ähm, al-, sai isaks ning ähm, aitäh! tänan, härra Presedo alustame nüüd äh, variraportööridega ja palun, kolleegid, tehke lühidalt, sellepärast et me oleme ajaplaanist maas. Äh, Gunnar Okmark. tänan, esimees ja suur tänu raportöörile tehtud töö eest. ma usun, et äh, raportöör ja tema eelkäija viivad seda raportit äh, edasi õiges suunas, rõhudes äh, Euroopa majanduse parendamisele. praeguses äh, kriisis võime me alati esitada küsimuse, et kas me oleme teinud piisavalt siseturu jaoks. loodetavasti võime kõik nõus olla, et me ei ole teinud piisavalt, sellepärast et kui me oleksime teinud piisavalt, siis äh, ei oleks ju enam midagi teha ja meie tuleviku väljavaade oleks siis üsna lootusetu. tahaksin äh, toonitada kahte aspekti, mida mainis ka raportöör. kõigepealt tarbijate perspektiiv. konkurents on ülimalt oluline tarbija seisukohast härra Sanchez Presedo toonitab oma raportis, kuivõrd oluline on toiduainesektor. ma tahaksin sellele veel juurde lisada, et kõik, mida võib öelda toiduainesektori kohta, seda võib öelda ka kõikide teiste Euroopa Liidu majandusvaldkondade kohta. raportöör juhtis tähelepanu erinevatele aspektidele seoses toiduainetöö tootmisega ja need äh, aspektid eksisteerivad ka teistes valdkondades. ja me peaksime püüdlema selle poole, et konkurentsivõimeline ei oleks äh, ainult äh, väike osa meie majandusest vaid, vaid sada protsenti meie majandusest edasi. Euroopa majanduse dünaamiline mõõde. vahepeal me kipume unustama, et äh, konkurents ei ole mitte ainult äh, võitlus olemasolevate ettevõtete vahel, vaid konkurents tähendab ka avatust, nii et turule saavad tulla uued tooted, ideed, konkurents tähendab uusi võimalusi. ja ma usun, et me kõik oleme nõus äh, sellega, et Euroopa Liidus on puudu uutest töökohtadest, ideedest ja ettevõtetest ma olen arvamusel, et äh, aastaraportid on meie komisjonile ja parlamendile üheks võimaluseks, äh, kuidas äh, aidata kaasa siseturu realiseerimisele. ma loodan, et me tuleme selle teema juurde veel mitmeid kordi tagasi ja et me saame toonitada, et kui meil on konkurents ja kui konkurents äh, toimib, siis on Euroopa majandus äh, suhteliselt terve. aga meie probleemid ei eksisteerigi nendes valdkondades, kus äh, konkurents eksisteerib, vaid esimes äh, probleemid eksisteerivad valdkondades, kus konkurentsi ei ole. ja me ei saa ennast kuidagi välja vabandada, kui me nendes viimastes valdkondades midagi ette ei võta. mul on väga hea meel, et äh, raportöör on ka need äh, seisukohad oma töösse üle võtnud. esiteks me peame vaatame üle need sektorid, kus on äh, konkurents puudulik ja seda eelkõige vastava õigusloome puudumise tõttu eelkõige on äh, seadusandlusest puudu riiklikul tasandil. see puudutab muuhulgas äh, teenindussektorit. meil on vaja avatud äh, arutelusid näiteks ka majanduslike üldhuviteenuste osas. avalik äh, sektor peab äh, tagama üldhuviteenuste kättesaadavuse. Nad peavad äh, sada, garanteerima juurdepääsu teenustele. aga teenuste pakkujad äh, peaksid tegema kõik endast võimalikku, et pakkuda parimat teenindust tarbijatele, me peaksime laiendama oma ambitsioone ka sellesse valdkonda samuti on äh, oluline toonitada Euroopa kodanikele, et äh, nendes valdkondades, kus meil toimib konkurents, oleme me edukad ja mitte ainult lihtsalt edukad, vaid nendes valdkondades on meil ka uued töökohad ja me uusi töökohti kuskil mujal juurde ei loo, kui me konkurentsi ei toeta. esimees, ootan äh, koostööd äh, raportööriga, et äh, tõsta parlamendi ambitsioonid kõrgemale tasemele, kui need on olnud nõukogul ja komisjonil. üheks problemaatiliseks punktiks on riigiabi ehk kuidas on võimalik riigiabist äh, tasapisi äh, loobuda, edendamaks õiglast konkurentsi. me peame tegema palju ka selleks, et toonitada kodanikele just seda aspekti, et konkurents ei eksisteeri ainult olemasolevate ettevõtete vahel, vaid see tähendab ka võimalust äh, uutele ettevõtetele turule tulla ja ma arvan, et äh, praegune raport on meile heaks äh, aluseks edaspidistel töödel. proua Intvelt well,. Like the... suur aitäh, ma tahaksin esmalt tänada raportööri raporti eelnõu eest, meie teeme muidugi muudatusettepanekuid, äh, pigem selleks, et midagi lisada teksti, mitte seda niivõrd muuta. aga ma tahaksin esmalt teha paar märkust Euroopa Komisjoni enda aruande kohta. esmalt, mis puudutab ühist põllumajandus- ja kalanduspoliitikat, siis eh, siin volinik tundub soovitavat, et nii eh, põllumajandus- kui ka kalanduspoliitikate reformid tundub, et tema meelest ei ole kooskõlas konkurentsipoliitikaga komisjon ju toimib kolleegiumina, nii et ma tahaksin äh, teada, kuidas äh, vastavad volinikud äh, siis konkurentsipoliitika oma ning kalanduse, põllumajanduse volinikud omavahel toime tulevad, sellepärast et Gunnar Höökmark rääkis ju ka sellest samast. meil on vaja, et konkurentsi eeskirju kohaldataks kõikides valdkondades, muuhulgas ka põllumajanduses ja kalanduses teiseks, ma ei tea, kas see peaks nüüd raportisse sisse minema, aga vähemalt me peaksime viitama sellele ja siin pean silmas äh, Eurobori ja Libori manipuleerimist. ma tahaksin natukene rohkem kuulda sellest komisjonilt, mida on tehtud, et vältida seda. komisjon on teada andnud, et uued instrumendid luuakse selleks, et tagada, et mitte midagi taolist enam mitte kunagi ei juhtuks teised aga leiavad jällegi, et komisjonil juba olid olemas vajalikud äh, vahendid, et probleemiga toime tulla. seega ma tahaksin teada, mida komisjon on teinud ja miks komisjon varem ei sekkunud. ning siis järgmiseks punktiks meie päevakorras on äh, kaardid, äh, maksevahendid ning eh, seda on korduvalt tõstatatud. Euroopa Komisjon ei ole aga mitte kunagi mingeid algatusi teinud selles valdkonnas. Eh, on olnud ka kohtuasju ja ma tahaksin teada ikkagi, miks komisjon jätab selle kohtu hooleks, selleks et eh, poliitika ettepanekuid teha, miks ta ise ei tee oma algatusi? tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon hakkab nüüd tegutsema selleks, et tagada, et oleksid äh, võrdsed tingimused tagatud kõikidele kaartide ning maksete turul. eelmises arutelus teavitas Euroopa Komisjon meid sellest, et äh, erandireegli all on riigiabi eeskirjade osas asi kehv ning ma ei mäleta küll enam täpseid arve, aga siin räägiti lausa neljakümnest protsendist. see peaks muidugi kõik häirekeeled äh, lööma panema. ma tahaksin teada natukene rohkem äh, siit Euroopa Komisjonilt. ja lõpetuseks kollektiivne õiguskaitse komisjon tundub endiselt tahtvat kasutada automaatset erandit äh, läbipaistvuseeskirjadest. Äh, mõningaid erandeid võiks küll äh, õigustada, aga automaatseid erandeid ei tohiks õigustada, ma leian läbipaistvuse puhul peaks olema reegel, et igat äh, erandit tuleb äh, eraldi ka põhjendada. ja lõpetuseks veel Sanchez'i raporti kohta. üks märkus puudutab pigem iroonilist lisandust võib-olla lõikest kolm te ütlete, et et finantsstabiilsusele on kaasa aidanud äh, riigiabi erisüsteem. ma leian, et see on irooniline, sellepärast et mingit finantsstabiilsust meil ju ei ole, aga äh, jah, lõikes neli on siis äh, kirjas, et riigiabi saavad pangad peavad vähendama oma suurust, seadma ärimudeli keskmesse oma tegevuse elujõulise osa ning vähendama mõju abi mittesaavatele konkurentidele ja eeli maksumaksjamatele. pean ütlema, et mul on selles osas küll teatud kahtlusi, vähemalt osaliselt. tundub, et see on liiga lihtsakoeline, siin tahetakse sama reeglid kehtestada iga juhtumi puhul, ma ei usu, et me peaksime üldiselt kutsume üles panku äh, vähendama oma suurust, nii et ma arvan, et selle lõike võiks üldse kustutada, aitäh. aitäh, härra Lambert. aitäh. ma üritan teha lühidalt. alustuseks tuleksin millegi juurde tagasi, mida Gunnar ütles üldhuviteenuste kohta, sellepärast et see valdkond on selline, kus meil võib olla erimeelsusi. tema ütles, et tuleb tagada, et teenused on olemas ning äh, teenuseid peab pakkuma nii tõhusalt kui võimalik, aga kui me nüüd vaatame, kuidas turg toimib, siis äh, mulle tundub, et siin keskendutakse tihti ainult äh, lühiajalisele kasumile, aga see ka ei peeta silmas jätkusuutlikkust äh, tervishoius, koolituses ja mujal. ma pole kindel, et äh, kui me ainult turule lootma jääme, siis me saame kõige paremad tulemused äh, just pikemas perspektiivis, sellepärast et turud niimoodi ei toimi. kui maailm oleks tõesti ideaalne, kus turud peaksid väga oru-, oluliseks ka jätkusuutlikkust nii keskkonna kui ka muudest aspektidest lähtudes ka tulu osas, siis jah, see võiks toimida, aga tundub, et hoolimata sellest, et äh, riikidel on omad puudujäägid äh, teenu-, üldhuviteenuste pakkumisel, nad alati nii kehvad ei ole olnud. nii et näiteks tervishoiu osas me oleme üksteist protsenti äh, SKT-st kulutanud sellele Ameerika Ühendriikides on arvud teised, Euroopas on pigem riigisektor tegev, Ameerika Ühendriikides on see erasektori kätes ja tuleb ütelda, et Euroopas on tulemused kõvatist paremad, nii et me saame äh, riikliku süsteemiga palju paremad tulemused äh, kui Ameerika Ühendriikides erasüsteemi alusel. nii et äh, tahaksin veel rõhutada kahte asja raportist. esmalt mulle meeldib väga, et see on suhteliselt lühike raportöör ütleb siin, et meil on vaja turgusid, et nad äh, aitaksid tarbijaid, kodanikke. ma arvan, et me peame ikkagi äh, silmas enamasti inimesi, siin tehakse vahet kodanike ja tarbijate vahel, aga me võiksime ka muud moodi neid nimetada äh, maksumaksjateks või kuidagi teisiti, aga ma arvan, et me peame ikkagi silmas inimesi, me usume, et turud peaksid toimima ka niimoodi, et ei, nad ei kahjusta meie planeeti ega planeedi võimekust tagada äh, korralik elukeskkond. sellest on siin puudu. mitte ainult siin selles kohas, aga äh, üldiselt, sellest on puudu kogu raporti vältel. ning see on meie jaoks mureks, nii et ma, me teeme kindlasti muudatusettepanekuid. ja teiseks, algusest peale on olnud meie jaoks oluline äh, siin on meil nüüd üha suuremad institutsio-, finantsinstitutsioonid tekkimas ja kui see ei ole ohuks äh, turgudele, siis ma ei teagi, mis on ohuks. ma tean, et äh, volinik tunneb selle pärast muret. aga kui ma peaksin äh, komisjoni tegevust hindama tulemuste alusel, siis on mul mure, me oleme väga kaugel sellest, kus me peaksime olema praegu ja me ei ole jõudnud väga kaugele selle põhimõttega, et tuleb ära kaotada sellised äh, äh, asutused, mis on liiga suured selleks, et nad võiksid läbi kukkuda. tegemist on selliste institutsioonidega või asutustega, mis moonduvad turgu. Neil on niivõrd suur mõju turule. mulle meeldis see, mida Gunnar ütles, et äh, konkurentsi seisukohast on oluline see, et uued saaksid äh, turule, et uued saaksid teistega konkurentsis olla. ma olen sellega nõus, aga kui vaadata finantsturgu, siis praegu toimub just vastupidi. innovatsiooni osas võiks ütelda, et me oleme liigagi palju finantsturul seda näinud. või kui innoveerimine tähendab, et äh, minnakse tagasi eh, vana igava viisi juurde, kuidas eh, sääste kogutakse ning antakse laene tarbijatele, millega saab ka lisaväärtust luua, siis eh, seda võiks nüüd ka innovatiivseks pidada, sest kõik seda ei tee. sellist innovatsiooni ma saaks toetada, aga kui vaadata nüüd, kuidas finantsturud ja finantssektor üldse toimib, siis meil ei ole konkurentsivõimet siin konkurentsi, meil on endiselt implitsiitsed garantiid ka valitsustelt ning äh, rohelistena, kes äh, hindavad hästi toimivat turgu, me seda toetada ei saa. nii et me teeme selles suunas ka muudatusettepanekuid, aitäh Now...! aitäh! Yeah, my first name uh, is Dag Jan Malan. härra Dirk Jan. härra Epping. parandab, ütleb, et tema perekonnanimi on siiski lepinge. aga ma tahaksin tänada härra Presedot, siin on väga palju olulisi asju välja toodud, mis viimaste aastate jooksul toimunud on. Äh, viimased aastad on olnud äh, väga suurte muutuste aastat, me oleme teinud mitmeid muudatusi ja tahaksin äh, natukene selgitada, millised need siis olid. esmalt vastus kriisile. mulle valmistas üllatust see, et härra Presedo pöörab nii suurt tähelepanu siin riigiabile ja selle rollile äh, kriisi lahendamises. eelmisel aastal parlament ometigi toetas ju ajutisi meetmeid. kahe tuhande üheksandal aastal, kui mina olin konkurentsiraporti äh, raportöör, siis äh, ma ütlesin, et võib-olla need ajutised meetmed nii ajutisteks enam ei osutugi. siiani pole neid tagasi võetud. teiseks komisjoni poolt eh, tehtud eh, töö riigiabi kaasajastamise osas. ma ootan eh, nende muutuste sisust rohkem teada saada ja ootan ka seda, mis komisjoni tuleviku jaoks on. praegu tundub, et nende plaanides ei ole kogu finantssektorit täiesti ümber teha. Barroso soovitas kiireloomuline režiim alles jätta pankade jaoks, aga ma arvan, et äh, me võiksime toetada sellist äh, riigiabi äh, süsteemi, mis oleks kõikehõlmavam ja aitaks võidelda turumoonutuste vastu. Äh, nüüd selle juurde, kuidas raportöör kasutab praegust kriisi selleks, et muuta Euroopa Liidu konkurentsipoliitika eesmärke. sellega ma ei saa nõustuda, konkurentsipoliitika peamiseks eesmärgiks on kaotada tõkked kaupade, teenuste, isikute ning kapitali vabale liikumisele. näiteks ükskõik kui oluline ka sotsiaalne ühtekuuluvus ei ole, see ei käi ikkagi konkurentsipoliitika alla suurema konkurentsi loomine on vajalik, mitte ei ole meil vaja vähem konkurentsi, ma olen nõus sellega, mida härra Ökmark ütles. Äh, suurem konkurents viib suurema konkurentsivõimelisuseni ning äh, see võiks pakkuda lahendusi ka Eurotsooni praegustele probleemidele. kui me räägime Eurotsooni küs-, probleemist, siis äh, tihtilugu äh, küsitakse seitsme Hispaania regionaalpanga liitumisest üheks pangaks ja sellest pangast sai jällegi selline liiga suur pank, mis ei tohi läbi kukkuda. tahaksin teada, milline oli komisjoni ning konkurentsiametite roll selles liitumises, ühinemises? sellel ühinemisel olid väga suured tagajärjed kogu eurosüsteemile ja lõpetuseks ma ei tahaks me ei tohiks unustada samuti konkurentsi peadirektoraadi enda rolli. parlamendil peaks muidugi olema e, ka võimalus sekkuda e, konkurentsi peadirektoraadi e, tegevusse, ütelda ka välja oma arvamus, ma arvan aga, et võib-olla peaks Äh, rohkem jõuda koondama äh, just konkurentsi äh, peadirektoraadile, neile rohkem tööjõudu andma, sellepärast et see on kõige olulisem. nüüd aga järgmine kõneleja, härra Schwab, palun. tänan, esimees. ma tegelikult ei palunud sõna vaba mikrofoni raames, vaid ma olen sisekomisjoni äh, Äh, siseturukomisjoni arvamuse koostaja sel aastal ja ma tahaksin tänada härra Sanchez äh, Presedot äh, hea raporti eest. see on väga täpne raport. konkurentsipoliitika aastaaruandel on mõju ainult siis, kui parlament keskendub olulistele punktidele. koos Gunnar Hökmarkiga me esitame ka muudatusettepanekuid Rahvapartei poolt me oleme muutnud konkurentsipoliitika aastaaruande formaati, oleme muutnud äh, selle loetavamaks ja see on positiivne, mul on selle üle hea meel. ja kui kolleeg äh, Epping äh, tahab, et Euroopa Komisjoni konkurentsivõime peadirektoraat peaks saama rohkem personali, siis seda küsimust tuleb arutada eelkõige just siis, kui me räägime teatud äh, kartelli õigusest, äh, näiteks Euroopa Komisjonis äh, on selline reegel paika pandud, et üks peadirektor ühepoolselt ei saa endale hankida rohkem töötajaid ja konkurentsi peadirektorat muidugi on kannatanud teatud personali vähesuse all. selge on aga nüüd sisust rääkides äh, see, et äh, tarbijal on loomulikult äh, raskem pärast oma õigusi läbi suruda ja komisjon peaks tegema tõhusat tööd, et juba eelnevalt võimalikult palju tarbijat kaitsta. konkurentsivõime peadirektoraat peaks tegelema palju tarbijakaitsega, eelkõige just e-maksetega, me tahame ju jõustada digitaalset turgu nüüd äh, Sanchez Presedo keskendus äh, toiduainesektorile. see on ka oluline, aga nagu Gunnar Hökmar ka ütles, siis toiduainesektor on ainult üks sektor paljudest, kus on vaja rakendada konkurentsi. riigiabi on küsimus, millele komisjon väga palju sel aastal tähelepanu pöörab ja me peame tõsiselt äh, arutama selle üle, kas äh, läviväärtused äh, on tõesti õige ähm, lähenemine. loomulikult äh, läviväärtused ähm, annavad äh, rohkem paindlikkust osapooltele, aga meil on vaja kindlasti konsolideerida kõiki riigieelarveid ja seetõttu see lävendite suurendamine ei tohiks tuua endaga kaasa lõdvemaid kontrolle ja muid raskusi, mis on seotud abikontrolliga. konkurentsi poliitika ei peaks kindlasti olema sekundaarne. kolleeg Sanchez Presedo raportis on väga õigeid ähm, raskuspunkte. liberaalid kritiseerisid siin punkti number neli. minu arvates tuleks pangadelt, kes saavad riigiabi, küsida ka, miks nad seda saavad, näiteks äh, pankija näide ja me ei saa olla põhimõtteliselt punkti neli vastu, aga punkt number viis, selles osas ma olen küll äh, kriitiline. stabiilsusmehhanism on loomulikult väga oluline Euroopa Liidule, aga kas me peaksime siin konkurentsipoliitikas äh, äh, looma sellise nõiaringi riikide poolse pankade abistamise osas, siis ma olen natukene eriarvamusel aga mulle väga meeldib äh, punkt üheksateist, mis ütleb äh, selgelt äh, välja, et peab rakendama sidususprogramme, olgugi et need ei välista täielikult äh, kartelle ja punktis äh, kakskümmend kaks öeldakse, et komisjoni peadirektoraat, mis tegeleb konkurentsiga, peaks saama rohkem vahendeid, sellega ma olen täiesti nõus. ja lõpetuseks viitan veel ühele punktile, mida tavaliselt mainib proua Intvelt, täna ta hüppas sellest viisakalt üle, punkt number kuusteist äh, toetab Euroopa Parlamendi aktiivsemat rolli konkurentsipoliitika väljakujundamisel, kindlasti peaks Euroopa Parlament äh, sellele rõhuma ja mida konkreetsemad ja selgemad me oleme, seda parem on aruta-, alustada arutelusid äh, sel teemal sel aastal. härra Padar, palun. aitäh, lugupeetud kolleegid, kõigepealt suur tänu härra Presedole asjaliku töö eest nüüd äh, mina rõhutaksin ka üle siin äh, valdkonna, millest on ka palju räägitud ja millest ka härra Presedo rääkis, on toiduainete valdkond ja siit edasi äh, kõik see, mis puudutab siis põllumajandus- ja kalanduspoliitikat. et kindlasti me peaksime rõhutama üle põllumajandus- ja kalanduspoliitika koha üleüldises konkurentsipoliitikas siin, et tänasel juhul ta minule tundub küll, et et justkui, justkui Äh, jookseb eraldi paralleelse liinina üldise konkurentsipoliitika käsitlemisel. Äh, selgelt me põllumajandus-kalanduspoliitika kujundamisel kasutame märkimisväärselt äh, Euroopa Liidu ühiseid ressursse. kui me nende poliitikatega tegeleme, me peame väga selgelt vaatama, et need poliitikad järgiksid ka ausa konkurentsi põhimõtteid et liiga palju kuuleme kas või äh, uue eelarveperspektiivi kujundamisel komisjoni poolt selliseid selgitusi, et et äh, me peame lähtuma poliitilisest reaalsusest, justkui poliitiline reaalsus oleks mingi uus aspekt konkurentsipoliitika käsitlemisel et ma usun, et need asjad äh, tuleksid kogu konkurentsipoliitika kontekstis ausalt ja, ja selgelt lahti kirjutada. Thank you very much. I will remind you that about state aid reform proposals it mis puudutab the workshop on that riigiabi reformi ettepanekuid, siis me arutame neid äh, kahekümne viiendal septembril ja nüüd äh, ma küsin Euroopa Komisjonilt, kas nende poolt äh, soovib keegi sõna, siis annan sõna raportöörile ja palun teil mõlemal teha nii lühidalt kui võimalik, sellepärast et me oleme ajaplaanist maha jäänud, komisjon, palun uh,. The commission much welcomes aitäh komisjonile, väga meeldib härra Sanchez Percedo raport, sellepärast et see käsitleb väga palju olulisi aspekte komisjoni aruandest. me paneme tähele, et siin selles raporti ettepanekus on väga palju positiivset hoiakut, see võtab arvesse eelmisel aastal toimuvat ning seda, mis praegu toimub. samuti me panime tähele, et siin on selline üliüldine nõu-, nõustumine selle uue aastaaruande formaadiga. komisjon leiab, et konkurentsipoliitika on üks äh, lahendusest, kui me üritame parimaid ja võrdseid võimalusi kõigile äh, anda ning majandust turgutada. ning konkurentsipoliitika äh, sektoris me üritame saada täita komisjoni majanduskasvu eesmärke ning meie paneme tähele, et siin on mõningaid punkte, mida täna on palju rõhutatud, me tuleme hiljem nende juurde tagasi, kuid äh, me tahaksime lühidalt äh, mõningaid neid punkti, nendes punktides praegu puudutada. Äh, te toetate siin pidevalt komisjoni monopolide vastasele tööle ning komisjon jätkab nende seadusandlike menetlustega selleks, et monopolide vastast seadustikku välja töötada. toiduainete tööstuses me paneme tähele, et äh, raportöör selle aasta mais avaldatud raporteid toetab ning äh, raport, raportöör kutsub üles ka, et äh, tootjaorganisatsioonide vaheline koostöö peab parem olema, samuti oleme me sellel arvamusel, et äh, sektori töötajad, põllumajandustöötajad äh, peaks, põllumehed peaksid olema samuti konkurentsieeskirjade järgijad. ning meie soovitame äh, tööhõive valdkonnas kasutada kollektiivseid läbirääkimisi. punkt üheksateist, äh, me, meie poolt tahaksime seda selgitada. Euroopa Liidu toetussüsteem keskendub äh, ettevõtjatele, mitte aga isikutele. meie süsteem peab tagama kõikidele vajaliku kaitse, samuti rahalised trahvid kuid äh, meil peab olema võimalik ka ettevõttesiseselt sanktsioone kasutada, näiteks kui isikud, töötajad on kartellide töö, kartellides äh, osalenud. meie, äh, meie karistused peavad olema hoiatavad ning proportsionaalsed. meie konkurentsipoliitika selliseid tegevusi ei piira mitte mingil moel. komisjon tahaks välja tuua seda, et väga palju on räägitud kriminaliseerimisest siin viimastel aastatel, kuid äh, meil ei ole selle alal, alal täielikku nõusolekut. mis puudutab kartelle, äh, siis äh, üksikisikutele seatavad sanktsioonid võivad olla vahendiks, kuidas tõhustada ähm, õigus, õiguslikkust ning see tõst-, aitaks meil lahendada probleeme, et kartellid mõjutavad väga palju tarbijaid väga paljudes liikmesriikides võib kriminaliseerima olla olla tõhust, tõhus ainult sel moel, kui nende õigustikus on see sisse viidud tõhusalt. meil on vajalik äh, uurimispädevusi ning samuti järelevalveameteid ning kohtunikke selleks, kes oleks võimalik äh, õiguslikust taga, legitiimsust tagada. Hollandis ja äh, Rootsis on see uurimise alla võetud viimastel aastatel, see kriminaalvastutuse ülevõtmine ning on tehtud seda äh, väga pika uurimise tagajärjel. Äh, komisjon on avaldanud teatise sellel alal, kuid meie poolt me ei leia, et see teatis on korra, selline vahend, millega antud teemat käsitleda. komisjon tahaks kasutada pigem parlamendiga pidevat dialoogi selleks, et anda teile selge sellist äh, ähm, informatsiooni, mis teile vajalik on, kas siis kirjalikult äh, või suuliselt või siis töötoa raames. ning lõpetuseks tahaksin välja tuua seda, et praegusel äh, kriisi ajal meile väga meeldib, et raportöör ning samuti teie komisjon siin toetab mõtet, et komisjonil peaks olema rohkem ressursse ning me ootame selle raporti töö edasiminekut, aitäh! aitäh, härra Presedo, palun tehke lühidalt. aitäh, ma teen tõesti väga lühidalt. ma tänan kolleege, kes sõna võtsid ning kommenteerisid äh, seda raportööri nii elavalt ning äh, viimastel aastatel me oleme kuulnud väga mitmetelt raportööridelt, härra Schwabilt näiteks, tema arvamust ning mõistagi tema kogemust saab arvesse võtta, see on võib-olla osa, olla meile väga kasulik ning me saame tema märkusi siia raporti sisse, raportisse sisse viia. oma sõnavõtu alguses ma tahtsin, et esitaksite ka küsimusi ning tõstataksite üles need murepunktid, mis teil on ning koosoleku ajal üritasin ma mitte olla selline vastuoluline, vaid rääkida sellest, kuidas Euroopa tasandil strateegia ähm, siis kakskümmend kakskümmend saaks ähm, äh, olla täidetud, et meie majanduskasv oleks kaasav ning äh, arukas Eh, kuidas seda kõike konkurentsipoliitikasse on võimalik lõimida, kõik need teemad on sellised, eh, siis majanduskasv eriti ja tööhõive, kus konkurentsipoliitika võib oma panuse anda, turule ligipääs ning sotsiaalne kaasatus, meie eesmärgiks on see, et ametiasutustel või avalikel asutusel oleks piisavalt ressursse ning et nad kasutaksid neid ressursse samuti korralikult. ning need ressursid tuleb suunata just nendesse tühimikesse, eh, kus turul näiteks mm, konkurentsipoliitikaga siis otseselt või kaudselt võib mm, eh, olla nõrgemas osas, nii et siis eh, sotsiaalne kaasatus peaks rohkem olema mm, sinna seotud majanduslik üldhuvi teenused, see on teema, teine teema, me ei tahaks sellist arutelu, kas mm, konkurentsipoliitika on kooskõlas majanduslike üldhuviteenustega, ärgem hakakem siin privatiseerimisest rääkima, mm, üldhuviteenises me räägime pigem tõhususest konkurentsipoliitika raames, kuidas me saame riigi rahastus, rahadele rohkem tõhusust juurde anda, kuidas me saame rohkem ressursse ju, juurde tuua ning kuidas oma eesmärke täita. arutelu silmas pidades mulle tundub, et me oleme õigeid punkte puudutanud, me üritame leida tasakaalu ning seega, härra esimees, ma leian, et me vaatame nüüd läbi nüüd muudatusettepanekute ajagraafiku, ma ootan teie muudatusettepanekuid väga, nii et me saaksime neid parandused raportisse sisse viia, mis on vajalikud, kindlasti võtsin ma arvesse ka seda, mis komisjon just ütles ning võtan arvesse ka nende ettepanekuid. ma kuulasin teid kõiki suure huviga ning ma olen täiesti kindel, et ma võin ka oma eelneva kogemusega teile kõigile kasu tuua. aitäh, proua Sofii, Intervelt tahaks midagi ütelda veel, kuid palun tehke seda väga lühidalt aitäh, ma teen väga lühidalt, ma vabandan raportööri ees, ma äh, palusin sõna enne, kui teie äh, sõna võtsite, härra raportöör, kuid te vist ei pannud mind tähele, härra esimees need arutelud on huvitavalt äh, struktureeritud. me esitame küsimusi komisjonile, kuid vastuseid kunagi ei saa. mina esitasin väga konkreetseid küsimusi, teised samuti, kuid me ei saanud sellele vastuseid. MIFID, äh, kohtulahendid, eurobooridega manipuleerimine. ma tahtsin teada, milline on äh, komisjoni seisukoht põllumajandussektori konkurentsipoliitikas, ma tahtsin teada, mis on minu kolleegide arvamus selles küsimuses, kuid vastused ma ei saanud aitäh, komisjon ütles, et ta vastab hiljem ning äh, ma palun, et komisjon astaks, saadaks siis meile need vastused, need kommentaarid siis hiljem järele. aitäh, ütleb komisjon. aitäh, härra esimees, mis puudutab äh, maksesüsteeme meil on tulemas äh, siin päevakorras vastav punkt ning äh, siia on tulemas minu kolleegid komas-, komisjonist, kes saadavad teile, saavad teile anda palju paremaid vastuseid. mis puudutab neid äh, praeguseid kohtuküsimusi või kohtulahendusi, siis te teate väga hästi, et meie ei saa neid kontrollida. aitäh, muudatusettepanekud neljandaks oktoobriks, kuues oktoobriks, oktoober siis paranduste arutamine. Lähme järgmise äh, raporti juurde, palun, kaardi, mobiili ja internetimaksed ning äh, muudatusettepanekud. Thank you, Chair. I would also like to thank the... tänan soovin tänada variraportöör, aga kellega mul oli täna hea arutelu hommikul. tänan teid muudatusettepanekute ja hea koostöö eest. tänan ka sekretäriaati toetuse eest. paljud äh, saja viiekümne viiest muudatusettepanekust, mis ma sain, täiendavad ja täpsustavad minu raporti projekti ja ma olen paljude nende muudatusettepanekutega nõus, mida variraportöörid on esitanud. kõige suuremad muudatused tulevad sisse seoses mitmepoolsete vahendustasudega nüüd äh, sõnastus, mis puudutab neid äh, vahendustasusid ehk MIF-e, on muudatusettepanekutes ambitsioonikam kui minu raportis ja komisjon peab lõpuks äh, otsustama, kas me soovime üle-euroopalist vahendustasude keeldu või me lihtsalt tahame vähendada nende praegust määra igal juhul peaks olema mitmepoolsete vahendustasude äh, määramine läbipaistvam, meil peaks olema õiguskindlus. aga tõesti on pakutud kolleegide poolt välja ka täielikult äh, nende vahendustasude ärakaotamist. nii et äh, meil on täiesti vastukäivad ettepanekud nüüd siin laual, ka variraportööride koosolekul me jõudsime kokkuleppele, et lõikesse kümme peaks jääma sisse tekst, mis palub Euroopa Komisjonil mõjude hinnangut äh, mitmepoolsete vahendustasude keelamise kohta ja me tahame seda mõjude hinnangut äh, saada juba käesoleva aasta lõpuks, kui võimalik. edasi, variraportööride koosolekul tõstatati ka erinevate lisatasude äh, probleem, et kas panna paika ülempiir või panna paika mingi vahemik. ka selles äh, küsimuses otsustas variraportööride koosolek et äh, enne kui poliitilised fraktsioonid võtavad vastu suuri otsuseid ja otsustavad keelata lisatasud, peaksime me saama mõjuhinnangu komisjonilt äh, lisatasude keelamise võimaliku mõju kohta. edasi. meil on suhteliselt sarnased äh, lähenemised äh, seoses äh, turvalisuse äh, ja tarbijate kaitsega ja samuti on meil sarnane lähenemine seoses pankade väliste asutuste juurdepääsuga tarbija pangakonto teabele ja ma usun, et me saame jätkata koostööd senises heas vaimus ja kuulan nüüd hea meelega äh, komisjoni liikmete arvamust? Äh, suur tänu ja nüüd variraportöör äh, Sari Essaia, palun. tänan, esimees, nagu härra Terho juba ütles, siis äh, fraktsioonidel on suhteliselt sarnane lähenemine standardimisele, piiriülesele vastuvõtmisele, mitme lisatasudele ja samuti äh, pankade väliste asutuste juurdepääsule samuti oleme me arvamusel, et äh, meil äh, peaks olema kõikidel osapooltel äh, võrdne vastutus turvastandardite paikapanemisel. ma usun, et me leiame kergesti kompromisside osas sõnastuskokkulepped. aga nagu härra Terho ütles, siis meil on äh, seoses mitmepoolsete vahendustasude ja lisatasudega muudatusettepanekud, mis on äh, täiesti äh, vastuolulised. mitmepoolsed vahendustasud on tihtipeale liiga suured võrreldes nende kuludega, mida nad peaksid katma, aga Need äh, MIFid on nüüd äh, osaks praegusest ettevõtlusmudelist ja nagu härra Terho juba ütles, siis meil on vaja MIFide osas äh, läbipaistvust ja meil on vaja Euroopa Komisjoni poolset mõjude hinnangut niivõrd kiiresti kui võimalik, et siis aru saada, mida me peaksime otsustama Euroopa Parlamendis. mis puudutab lisatasusid, siis siin on olukord suhteliselt sarnane, tihtipeale need lisatasud ei põhinegi kuludel, vaid nende abil üritatakse saada lisatulu. ja praeguses olukorras on nüüd niimoodi, et Need inimesed, kes äh, kasutavad äh, kallimaid äh, kaarte, maksavad sama palju kui need inimesed, kes kasutavad odavamaid maksekaarte, nii et seetõttu ma juhiksin tähelepanu nüüd oma muudatusettepanekule number sada kuusteist. seal toonitatakse, et meil peaks olema ühine makse meetod ilma lisatasudeta või ühine makseviis ja samuti siin öeldakse, et äh, need tasud ei tohi äh, ületada kulusid. me kindlasti soovime tasude läbipaistvust, sellepärast et äh, muidu ei saa panna paika seda, mis äh, oleks äh, kohane. peidetud äh, tasud ja peidetud kulud toovad kaasa selle, et odavamate kaartide kasutajad maksavad kinni kallimad kaardid. me peame kindlasti jõudma kokkuleppele lisatasude osas, enne kui me anname üldhinnangu sellele teemale. me räägime siin praegu rohelisest raamatust, aga lisaks sellele on meil vaja ka lisaks äh, mõjuhinnangute uuringuid, enne kui me anname oma lõpphinnangu. härra Padar, palun. aitäh, et äh, Äh, samuti suur tänu äh, raportöör härra Terhole tehtud töö eest ja mul on ainult eelkõnelejate sõnu äh, võimalik kinnitada, et olen väga rahul sellega, mis meil praegusel juhul selle arutelu jooksul on toimunud. kõik needsamad teemad, millised on mitmepoolsed vahendustasud, milline on komisjonipoolne hinnang mitmepoolsetele vahendustasudele, äh, äh, see, mis puudutab lisatasusid, need äh, teemad, mis vajavad meil omavahel veel läbiarutamist, sest igal juhul positsioon peab olema üks, tarbijal peab olema selge, mille eest ta maksab et teeme seda rada edasi ja, ja, ja ma usun, et me saame siit mõistliku ja kõiki pooli rahuldava kompromissi. Thank you. Now we'll continue with... suur tänu. jätkame nüüd äh, variraportööridega, Sofi Intvelt, palun. tänan, esimees, teen lühidalt. me oleme kõik äh, tänulikud äh, raportöörile konstruktiivse lähenemise eest ja ma usun, et me oleme ühtsel meelel standardimises ja turvalisuses äh, ma olen äh, kindel, et me kõik äh, soovime avada turgusid ja muuta innovatsiooni võimalikuks, aga mis puudutab nüüd äh, MIF-e ja lisatasusid, siis ma küsisin komisjonilt eelnevalt, et äh, miks komisjon hoolimata Euroopa Parlamendi poolsetest üleskutsetest ei ole tegutsenud ja nüüd peab kohus otsustama nende poliitikate üle. ma loomulikult äh, tervitan äh, kohtuotsust, aga me oleksime selle küsimuse pidanud siiski poliitikutena juba ära reguleerima me oleme rääkinud äh, MIFidest juba äh, pikka aega ja siin saalis arvatavasti nende vahendustasude sõpru eriti ei ole, aga MIFid on sellegipoolest väga vastupidavad nagu mingi viirus, neist on kohe laht-, äh, väga raske lahti saada ja alati, kui me proovime neid kuidagi järk-järguliselt kaotada, siis ähm, see miskipärast ei õnnestu, ehk nüüd see siiski õnnestub mõistliku aja jooksul meil on nüüd äh, vist vastuolu kahe kompromissmuudatusettepaneku vahel, mida me arutasime, MIFide osas on see vastuolu tugevam, igal juhul me kutsume üles Euroopa Komisjoni tulema välja mõjude hinnanguga niivõrd kiiresti kui võimalik ja kindlasti ei peaks komisjon ära ootama meiepoolset raporti vastuvõtmist, enne kui hakatakse mõjude hinnangut äh, läbi viima. mis puudutab lisatasusid, siis on äh, selge, et et äh, küsimus on keerulisem. me ei saa siin äh, lähtuda kahest võimalusest, et kas äh, kaotada need ära või vähendada neid. meil on tegelikult kõigepealt vaja üldsegi rohkem infot, enne kui me hakkame valima nende võimaluste vahel me peame põhjendama oma valikut ja seetõttu ma tervitan kõikide variraportööride ühtset ettepanekut, et meil peaks olema mõjude hinnang ka lisatasude kohta. suur tänu, tundub, et äh, kaks variraportööri ei ole kohal ja Ashley Fox, baas, ei ole kohal ja nüüd ma annan sõna härra Tšuntisele Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και από την έκθεση αλλά και από τη σημερινή... Aitäh! raporti ja raportööri enda selgituste põhjal muudatusettepanekute kohta võib ütelda, et meie arvamused tõesti langevad kokku. ja tundub, et on teatud rahulolu tekkinud, sellepärast et meil on ühised mured ja ka minu mured on teie omadega ühised. ma arvan, et me peaksime muutma teksti võimalikult konkreetseks, võimalikult selgeks ja ma tahaksin ütelda, et minu meelest peaks olema prioriteediks siin kodanike ja tarbijate kaitse. siinkohal äh, on üks asi äärmiselt oluline nimelt see, et kasutatakse muid maksevahendeid üha enam, lisaks sellele, mis üldiselt on kasutusele või siis lisaks sularahamaksetele. kui me sellega ei arvesta, siis võib tekkida probleeme erinevatele ühiskonnarühmadele, kellel ei ole võimalik elektroonilisel teel makseid sooritada. ma arvan, et me peaksime ka selle aspektiga arvestama ning ka selle lisama oma muudatusettepanekutesse. tahaksin samuti veel äh, muudki rõhutada, aga ma ootan ikka ka lõpliku sõnastuse enne veel ära, aga tahtsin mainida seda, et elektroonilised maksed peavad olema turvalised. Äh, teiseks, äh, taoliste teenuste pakkumine ei tohiks kuidagi negatiivselt mõjutada tarbijaid kodanikke ja mis puudutab eh, mitmepoolseid vahetustasusid, siis eh, siin on arutelu juba aset leidnud, meie oleme arvamusel, et need tuleks ära kaotada ja lõpetuseks tuleb tagada turvalisus eh, pettuste küsimuses elektrooniliste maksete puhul tuleb samuti tagada turvalisus tarbijate arvetele juurdepääsul ma usun, et äh, raportöör oli ka nõus nende äh, aspektidega põhimõtteliselt, meie jätkame omalt poolt igastahes raporti väljatöötamisse panustamisega. tundub, et raport on tehniline, aga ta ei ole mitte ainult tehniline, sellepärast et see mõjutab ka meie kod-, äh, kaaskodanike igapäevast elu. suur aitäh, härra Koses! suur aitäh! Äh, väga palju on juba ära öeldud, mina tahaksin kehti-, eelkõige keskenduda ühele. tahaksin tänada raportööri, kes on väga tasakaalustatult lähenenud äh, küsimusele. kedagi ei üllata see, et siin räägitakse väga palju mitmepoolsetest vahetasudest ning proua Infelt ütles lausa, et seda viirust ei suudeta kuidagi välja juurida, aga ma arvan, et me ei peakski seda tegema, sellepärast et äh, makseteenused ei ole ju äh, riigi poolt äh, pakutav teenus, tegemist on teenusega, mida pakuvad teatud asutused ning äh, makseteenuste direktiivis nende tegevusvaldkonda ka laiendati ja seda teenust tuleb ka tasustada. muidugi, mis puudutab mitmepoolseid vahetustasusid, siin tunnistan, et tõesti on olnud kuritarvitusi, aga juba aastaid on räägitud sellest, et tegelikult need vahetustasud on põhjendatud Äh, ja neid on võimalik põhjendada, kui nad on äh, majanduslikult põhjendatud ja kui nad on läbipaistvad. see ei ole täpselt sama kui nende ärakaotamine. komisjon ütleb meile, et ainult kuues riigis on äh, mitmepoolsed vahetustasud. Äh, kui ainult kuues riigis nad olemas on, on, siis järelikult ei ole tegemist millegi kasulikuga. ma kardan, et äh, sedasama põhimõtet rakendades paljudele teistele asjadele kaoks Euroopa Liidus päris palju asju ära, sellepärast et on suhteliselt harv, et kahekümne seitsmest liikmesriigist kõike ühtemoodi tehtaks. aga miks siis? miks teistes riikides seda ei ole? sellepärast, et teistes riikides äh, makseteenuse tasustamine ka kaardimaksete puhul toimub muul moel. on riikides, kus näiteks tšekiraamat äh, maksab. keegi ei räägi, et see tasu tuleks ära kaotada. selle asemel, et äh, oleks olukord aga läbipaistev, on tegelikult kõik hämar. sellepärast, et põhimõtteliselt üks äh, maksevahend äh, ja selle kulud kaetakse mõne teise maksevahendi eest tasu nõudmisega. nii et siinkohal ma ei jaga täpselt sama arvamust kui kõik ülejäänud. Äh, mitmepoolsete vahendustasude kohta ja veel ka volinik mõnda aega tagasi täiskogu arutelul ütles otsemaksete puhul, et need ei ole ilmtingimata ülekantavad, siis siin on tõesti soovitud mõjuhinnangut läbi viia, see on hea, aga mõjuhinnangu mõjuhinnang tuleb läbi viia tõesti objektiivselt ehk siis eh, mitte lähtudes eh, arvamusest, et need vahetustasud tuleb ära kaotada, vaid tuleks vaadata, palju see läheb maksmaks, kas on põhjendatud ning kui sellist eh, teenuste pakkujate tasustamist ei ole ette nähtud, siis kuidas neid tasustada. sellepärast, et tänapäeva majanduses tuleb ikkagi silmas pidada, et edukad ettevõtted loovad töökohti, toetavad majanduskasva, aga samas me üritame kõik need tulud ära lõigata ja väidame, et kasumi saamine on täiesti jälk nii et tuleb ikkagi vaadata, mis siin on toimunud, nii palju eh, siis eh, mõju, eh, hinnangu kohta see mõjuhinnang tuleks teha, aga ta peab olema aus, tuleb hinnata kõiki küsimusi ning tuleb vaadata samuti, kuidas makseteenust tasustatakse, kui need vahetustasud ära kaotada. Thank you, Mr Schmidt. aitäh, härra Schmidt. Thank you very much, Mr Chairman. aitäh, härra esimees muudatus kolmkümmend härra Foxi poolt, ma olen täiesti nõus, ta ütleb, et see on väga keerukas, see võib meie hästi toimivat äh, turgu negatiivselt mõjutada, ma olen üldises mõttes nõus, et me peame olema ettevaatlikud ning äh, ning äh, härra Kozes just seda üritaski meile ütelda, kuid mina toetan ning koos teistega koostan ma ka muudatusettepaneku, öeldes, et see ei ole hästi toimiv turg tegelikult ning seega me peame midagi äh, ette võtma. me vaatame seda, mis toimub Ameerika Ühendriikides ning nemad on seal olnud väga piiravad äh, ning tarbijatele ähm, äh, kulud on alanenud kata-, väga palju ning seega neil on vaja mõjuhinnangut, mis peab olema ettevaatlik, kuid turud äh, ei ole hästi meil siiamaani eriti toiminud äh, sellel alal, aitäh! aitäh, härra Epping, palun! aitäh, härra esimees ma räägin nüüd äh, härra Ashley Foxi äh, nimel, ta vabandab, et ta ei saa tänases arutelus osaleda, kuid ta tahaks tänada härra Terhot äh, sellest tööst, selle töö eest, mis ta on raporti korral teinud. härra Fox toetab seda lähenemist, mis on raportööril olnud ning seda, et ta üritab pigem parandada, mitte ka muuta teksti. esimesed kompromissettepanekud on juba teile edastatud. mobiil ka interneti ning kaardimaksed on uus turg ning seega on väga öö, oluline, et me ei piiraks ülereguleerimisega innovatsiooni ja tehnoloogia arengut ning seega see piirangute mahavõtmine aitab meil tööhõivet parandada ning samuti piiriüleseid makseid edendada. ning praegu on praegu meie sellealane turg veel arenemisjärgus. Ehm, härra Poks on nõus nende muudatusettepanekutega, mille ehm, eesmärgiks on paika panna maksete tõeline tasu ning lisaks sellele siin on kolmepoolsed ning neljapoolsed kaardimaksesüsteemid, mis peaksid olema võrdselt koheldud, selleks et anda võrdsed võimalused, võttes arvesse nende kõigi erinevusi, mil moel ne kõik need süsteemid töötavad. mis puudutab MIFIsid, ehk mitmepoolseid vahendustasusid, siis härra Fox tahaks, et nad oleksid lähendatud nii, et nad kajastaksid meie praegusi tegelikke tasusid kuigi meil ei ole praegu MIFidele alternatiivi realistlikku, siis eh, sellele vaatamata peaks meie eesmärgiks olema see, et me väldime liiga, eh, eh, liiga suuri tasusid. härra Fox leiab, et et see võib viia mitmepoolsete vahendustasudeni, tõusuni nendes riikides, kus see makse on praegu veel madal ning härra Fox soovib, et tarbijate õigused eh, oleksid tagatud, meil peaks olema suurem läbipaistvus selleks, et eh, me tasud ei suureneks ning samuti on eh, kõikidele tarbijatele väga kasulik samuti ka kaas kaubamärgi ühiskasutus, kuid härra Fox ei leia, et keelud peaksid tarbijapankadele andma teist lahendust kui äh, lihtne vastuse vorm. ning härra Fox ootab huviga koostööd härra Terhoga ning hääletust selle raporti osas, aitäh! aitäh! nüüd annan sõna komisjoni esindajale, palun. Please. aitäh, härra esimees! ennekõike mul on mõningad üldised ähm, üldised kommentaarid enne, kui ma annan sõna oma kolleegile, kes hakkab rääkima rohkem konkurentsitingimustest ning ka MIFidest. ennekõike ma tahaksin ütlema, et tegelikult oli meie arvates tegemist väga head koostööga ning aruteluga siin ning kõik need ettepanekud, mis te ütlesite, on täpselt samasugused, nagu me oleme märganud tarbijate ja, ja sihtrühmadega eh, konsulteerides. ning härra Almunia on korduvalt öelnud seda, et Äh, ka Rohelise Raamatu avalikul kuulamisel, et äh, instrumentide lõppkasutaja äh, mobiilmaksete juures kõige, meie keskmes peaks olema tarbija kõikidel meie tulevastel poliitikate väljakujundamisel ning seega need teemad, mis te siin puudutasite, on väga olulised, avalikel konsulteerimisel oleme me seda tähele pannud, ähm, siis piiriülesed vastuvõtmised, mitmepoolsed vahendustasud ning selle alal on meil toimunud väga tuline arutelu ning enne kui me lähme detailidesse, tahaksin ma natukene vaadata, anda teile ülevaate sellest, mis meie tegema hakkame komisjoni poolt ning järgnevatel nädalatel me teeme sellise äh, poliitika väljakujundamise, see tähendab siis seda, et kõik need teemad meie rohelises raamatus on, tõstetakse esile siis need kõige, rohkem tõstetakse esile seal need teemad, mis vajavad kiiret sekkumist ning nagu rohelises raamatus on ka äh, öeldud seda, et järgmisel aastal toi-, me tuleme välja konkreetsete õiguslike ettepanekutega, see toimus siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguses ning meie vaatame selle analüüsi juures, analüüsi viimastes ähm, osadesse, mis toimub siis oktoobrikuus, me hakkame juba tegelema mõjuhinnanguga ning ähm, üritame siis toetada siis seda tööd, mille, mida me oleme siiamaani teinud ning selleks, et töötada välja paremini ka tulevased õiguslikud ettepanekud. põhipunktid, mida siin ähm, mainiti, eriti need lisatasud äh, tarbija seisukohast vaadates on väga olulise teemaga tegelemist ning meie leiame, et osa probleemist äh, on seotud sellega, et meil on liiga suured lisatasud, kuid me oleme avalikkusega konsulteerides ka tähele pannud ning tulnud välja siis ka rohelise raamatuga seda, et et siin on liiga palju spekulatsioone sellel. teenuste direktiivis on antud äh, õig-, liikmesriikidele õigus äh, kas, kas siis kasutada või mitte kasutada lisatasusid ning liikmesriigid on seda kasutanud väga erinevalt ning ühisturgu silmas pidades on see muidugi segadust tekitav. me üritame muuta turgu homogeensemaks ning seda toetab ka üks uurimus, millega me pide-, praegu tegelema, me üritame siis ähm, maksesüsteemide direktiivi muuta võib-olla siis ka järgmise aasta alguses ning see uurimus äh, annab meile suunised Äh, mismoodi me siis lisatasude alal edasi töötama, selleks et teema oleks läbipaistvam ning anda võrdsed võimalused kõikidele osapooltele. mis äh, puudutab äh, mitmepoolseid vahendustasusid, siis selles osas ma annan konkurentsi peadirektoraadi kolleegile San- aitäh, kui te nüüd lubate, siis samuti tahaksin proua Interveldi küsimusele vastata, mis puudutas mitmepoolseid vahendustasusid. Eh, proua Intelvelt ütles, et tal on väga, et kahju sellest, et komisjon ei ole varemalt juba midagi mitmepoolsete vahendustasudega ette võtnud eh, ega reegleid muutnud. ma ei ole nõus sellega, et komisjon ei ole mitte midagi teinud mitmepoolsete vahendustasudega. konkurentsivõime peadirektoraadis oleme juba üle kahekümne aasta selle teemaga töötanud eh, ning asjaolu, et Luksemburgi Ehm, üldkohus on võimalik, on saanud võimalust mitmepoolsete vahendustasude alal üleüldse sõna võtta, on tänu sellele, et komisjon on pannud täpsed reeglid äh, paika, nii et siis äh, komisjoni tegevus on aidanud äh, kohtu tegevusele kaasa. meil on väga hea meel, et maikuus oli kohus nõus komisjoniga kõikides osades, mis puudutab lähenemist mit-, mitmepoolsete vahendustasude kokkulepe siis pankade vahel kuid mõistagi meil on väga palju ähm, siis seaduslikku õigust ähm, liikmesriikide käes ning meil on Mastercardi vastu praegu üks ähm, kohtuasi pooleli ning samuti Visa vastu oleme me äh, menetlust alustamas samadel põhjustel, mis on maikuus siis, maikuu lahendi teemaks. ning Visa äh, kohtuasjaga me läheme edasi ning selle kuu augustis oleme suure sammu sellega ette võtnud, nii et seega meie töö jätkub ning samuti liikmesriikides töötab komisjon väga lähedalt koos kohalike konkurentsiametiga, ametitega Eh, küsimus eh, on sama, kas meil ei oleks vaja ühte määrust, mis oleks kohaldatav kõigile e-, Euroopa Liidus, sest see oleks palju tõhusam. ning meie Rohelises Raamatus oleme me täpselt seda küsimuse ka ehm, esitanud ning me küsime sama küsimust ka parlamendi käest. nagu minu kolleeg ütles, siis me ootame teilt seda vastust siis või astume, läheme edasi sellel alal oktoobris nii et ootame siis teie panust. samuti, mm, kuna ma olen konkurentsivõime peadirektori, direktor, direktoriaadis, siis ma tahaksin rõhutada, et eh, konkurentsi mm, jõustamine eh, läheb samuti edasi, võttes arvesse mai otsust, maikuus tehtud otsust. ning eh, kommentaarid, mis puudutavad mitmepoolseid vahendustasusid, siis nad võivad osutuda vajalikuks ning meil tegelikult vabasid lõunasid ei eksisteeri nii et äh, midagi peab sellest ikkagi maksma. võib-olla meil on siin praegu segadus, sellepärast me räägime kahest eri aspektist. Äh, tegelikult on need otsemaksed, äh, mis puhu, otsemaksete puhul on kuues liikmesriigis ainult mitmepoolsed vahendustasud. kuid meie räägime siin oma rohelises raamatus hoopiski kaardimaksete mitmepoolsetest vahend, mitmepoolsetest vahendustasudest ning kui me vaatame kaardimakseid, siis MIFID on kasutusel kõiki kõikidel, kõikides liikmesriik, riikides ning just Mastercardi ja Visa süsteemis. ning Rohelises Raamatus on tõstatatud üles küsimus, et kõikides liikmesriikides on see äh, tasu erinev, nii et meie äh, peadirektoraadist äh, oleme mm, segaduses, et miks need tasemed siis nii erinevad on ning ähm, Poola tarbijale võib äh, olla see viis korda kõrgem kui näiteks Belgia tarbijale, nii et see on siseturus üks suurtest äh, probleemidest, meie turu integreerimine on seetõttu ohus ning ka need küsimused me oleme tõstatanud Rohelises Raamatus, kuid mitte keegi ei ole öelnud, et selliseid teenuseid peaks äh, tasuta pakma kuid probleem on selles, et mitmepoolseid vahendustasusid äh, pannakse äh, kuidagi niimoodi varjatult, nii et tarbijad ei ole teadlikud sellest, äh, mis parasjagu toimub, kui palju neilt võetakse. ning nad ei tea, et nad kasutavad just seda kõige kallimat maksevahendit või maksesüsteemi ning seda me rääkisime ka Rohelises raamatus. aitäh, nüüd annan ma sõna tagasi härra raportöörile, palun tehke lühidalt okay.. aitäh äh, kõigile. aitäh see nende konstruktiivsete kommentaaride eest. ma ei hakka siin rohkem seda enam äh, teemat kokku võtma, kuid ma tahaksin tõstatada mõningaid äh, punkte. osad kõnelejad tuletasid meile meelde, et me töötame siin tavalise tarbija heaks ning seda me peaksime kõige rohkem ka silmas pidada siis me räägime siin väga keerukatest teemadest samas. ning ma olen täiesti kindel, et me, ehm, meid kõiki huvitab just see tavaline tarbija, ma tänan teid kõiki ning me läheme nüüd väga kiiresti tegelikult edasi järgmisel mm, nädalal. aitäh! nii, Econis on kahekümne kuuendal septembril hääletamine, oktoobri täiskogul läheb see siis hääletamisele. nüüd läheme järgmise raporti juurde, see on siis härra Kiigoldi ähm, raport, kahe tuhande üheksanda aasta direktiivi muutmine, esimene arvamuste vahetus ning ma paluksin kõikidel kolleegidel ähm, nii lühidalt teha kui võimalik, aitäh! jah, vielen Dank, ich werde das äh suur tänu ja räägin erandkorras äh, saksa keeles. härra Mann ka rõõmustab. eurofondid on äh, edulooks viis koma üheksa miljonit eurot on investeeritud äh, eurofondidesse just äh, sellepärast, et seal on selged äh, reeglid paigas ja tarbijad, eriti just lõpptarbijad, usaldavad neid fonde. paljud kodanikud kasutavad eurofonde, et investeerida niimoodi äh, oma tulevasse pensionisse. nii et me peame antud valdkonnas äh, tegutsema tarbijate huvides, et Äh, edendada ja kindlustada eurofondide vastast usaldust. samas, kui me läheme liiga kaugele, siis võib äh, tekkida olukord, et äh, fondid liiguvad vähem reguleeritud valdkondadesse, nii et me peame säilitama tasakaalu. komisjoni ettepanek reguleerib kolme põhivaldkonda. kõigepealt äh, nõuded äh, depositooriumidele ja hoidmise ähm, äh, tagamine, me tahame õppida Madoffi pettusest, mille käigus äh, paljud ähm, eurooplased kaotasid raha, me ei saa lubada seda, et kui fondivalitseja ja alldepositoorium on samades äh, kätes, et siis äh, ei tekiks äh, selliseid olukordi ja struktuure, mis ei ole enam ülevaatlikud tarbijale. vastutus on nüüd paika pandud, aga mis juhtub siis, kui vastutaja ei tule oma tööga toime, see just juhtuski Madoffi puhul. me peame ka seoses Ollo Schmidti raportiga tulema tagasi selle juurde, et äh, kui eurofondide äh, puhul ei äh, tule depositoorium oma vastutustööga toime ja kui leiavad aset äh, varade kaote, siis keegi siiski peab maksma. tarbija, kui ta sõlmib äh, lepingu, peab äh, saama infot äh, vastutuse kohta, ükskõik, kas siis on tegemist depositooriumi või alldepositooriumiga. nii et äh, siin ei ole tegemist mitte mingisuguse moraalse ähm, ohu küsimusega, vaid tarbijakaitsega. edasi tasustamispoliitika. eurofondide osas võtame üle rahvusvahelisel tasandil otsustatu vähem reguleeritud äh, valdkondades, näiteks alternatiivsete investeerimisfondide valdkonnas peaksime ka selleni jõudma. mind huvitavad väga ka kolleegide seisukohad äh, selles küsimuses. paljud ähm, mõtlevad, kas äh, tasustamissüsteem on ikka tõesti tarbijate huvides. fondide tasustamissüsteem peaks ju olema selline, et investeerijate huvid ja fondi valitsejate huvid oleksid tasakaalus ja kui ähm, investeerijad äh, ei saa piisavalt tulu, siis peaks äh, see kajastuma ka fondi valitsejate palkades. näiteks äh, kui eurofondid on äh, aktiivsed äh, väärtpaberite valdkonnas saavutavad edu, siis ähm, lühiajalises perspektiivis äh, saavad sellest kasu fondi valitsejad, aga kui näiteks kaotatakse rahas, siis kas fondi valitsejad ka siis vastutavad kas me oleme kulude läbipaistvuse osas läinud juba piisavalt kaugele? kas äh, kulud, mis äh, võetakse maha investeerijate tuludest, on piisavalt läbipaistvad, kas on äh, selgelt aru saada, millised kulud kaasnevad seoses konkreetse fondiga. antud juhul on väga küsitav teatavate preemiate arvu kasv, mis seab küsimärgi alla ka konkurentsipoliitika selles valdkonnas. kui eurofondid äh, maksavad äh, selle eest, et äh, investeerijad ei muuda oma investeerimisstrateegiat, siis peab ka järele mõtlema, kas stiimulid on ikkagi õigesti paika pandud või me peaksime midagi ka selles osas tegema kolmandaks äh, põhivaldkonnaks on äh, sanktsioonid. Euroopa Komisjon äh, soovib Euroopa tasandil siinkohal harmoneerimist. me tahame, et meil oleks üle kogu Euroopa sarnane sanktsioonide režiim ja miinimumharmoneerimine on minu arvates õige lähenemine. eurofondid viis, see pakett on äh, siiski suhteliselt äh, piiratud, paljud vaatavad juba tulevikku, eurofondid äh, kuus õigusakti poole. konsultatsioonid on olnud põhjalikud ja saavad olema põhjalikud turul on olnud mitmesuguseid arenguid, mis ei ole olnud äh, soovitavad ja ettenähtavad ja eurofondid ei lähe päris hästi kokku sellega, mida me algselt äh, nende mõtlesime. praegu äh, loovusel praktiliselt polegi piire. me oleme kaotamas Euroopa reeglitega loodud konkurentsieelist, äh, kui me laseme kogu loovusel siin äh, vohada. eurofondid äh, investeerivad likviidsetesse varadesse ehk vabalt võõrandatavasse varadesse ja meil võib tekkida siin pinge eurofondide vahel ja selle vahel, et äh, oleks äh, mõttekas äh, investeerida teatavatesse sotsiaal- ja keskkonnavaldkondadesse, mis tähendaksid pikaajalist investeeringut. me peaksime edendama sotsiaalselt ja keskkondlikult vastutustundlikku investeerimist ja ootan selles osas komisjonilt ka lisaettepanekuid. nii et kuulan siinkohal kom-, komisjoni kolleegide poolseid ettepanekuid hea meelega, nagu juba öeldud, ja kindlasti koostöö vaimus õnnestub meil anda oma panus selleks, et eurofondide turg äh, toimib äh, mõistlikult äh, tarbijate huvides ning et reeglistik tugevdatakse nii nüüd kriisi ajal kui ka kriisijärgselt. suur tänu! tänan, meil on viis variraportööri, palun äh, tehke niivõrd lühidalt kui võimalik. kõigepealt härra Toomas Mann, palun. Äh, tänan, esimees. räägin ka oma emakeeles sarnaselt Sveniga. igal pool tekib nüüd mulje, et äh, poliitika kuidagi jookseb turu arengutel sabas, me üritame korrigeerida seda, mis äh, turud on juba ära teinud, aga nüüd eurofondidega, äh, viienda paketiga me üritame tegutseda ühe, õigeaegselt. enamasti on äh, eurofondidesse investeerijad eraisikud ja neid tuleb tugevalt kaitsta. depositooriumid peavad armestama seetõttu erinevate nõudmistega, tuleb tagada hoiuste kõrge kaitstuse tase. Euroopa Komisjoni äh, ettepanek läheb õiges suunas, me soovime tagada kõrget äh, investeeringute kaitsetaset. me peame rääkima ka sellest, et äh, kasutatakse ju tihti alldepositooriume, aga ka nemad peavad vastutama, me ei saa neid vastutusest vabastada seda oleme me näinud äh, paljudes valdkondades. edasi. ainult äh, selliseid alldepositooriume on võimalik äh, kasutada, mis hoiavad eurofondide varasid eraldi oma varadest. see eraldatus peab olema väga selge, muidu asi ei toimi selles olulises valdkonnas peame me tagama ka seda, et meil oleksid sanktsioonid paigas ja need sanktsioonid tuleb Euroopa Liidu tasandil äh, minimaalselt harmoneerida. praegu eksisteerivad äh, väga paljud äh, erinevused. paljud investeerijad ei ole kursis oma investeerimisvõimalustega meil saavad olema veel ees äh, paljud konsultatsioonid, mis on kindlasti meile abiks ja ma olen kindel, et meil saab olema ka konstruktiivne koostöö. me töötame selle nimel, et äh, tagada investeerijate tõhus kaitse ja lõpetada see skandaalide jada, mis seni on eksisteerinud. suur tänu, proua McCarthy! Well um, aitäh! ma tahaksin tervitada raporti poolset tutvustust ja põhimõtteliselt me toetame tugevalt temapoolset lähenemist. on väga oluline, et me kasutaksime selle õigusakti läbivaatamist selleks, et suurendada usaldust on olnud eurofondide kasutamise puhul ka kuritarvitamisjuhtumeid ning me peame need äh, läbikukkumised ära parandama. Medofi juhtumit siin mainiti eraldi ja tuleb muidugi uuesti usaldus üles ehitada. ma ei tahaks lihtsalt detailidesse minna, usun, et äh, oleks hea, kui meil toimuksid ka kohtumised raportööriga konkreetsemates küsimustes üldiselt äh, minu fraktsioon sooviks, et oleks äh, Äh, selgemat infot äh, laenamise praktika ja sellega kaasnevate ohtude kohta, samuti tuleks vaadata, kes siis lõpuks on äh, see, kes fondi vahendeid hoiab ning samuti, kui varad või varasid hoiab ning eh, samuti, eh, mis saab siis, kui varad eh, kaduma lähevad. me tahame ikkagi, et investori puhul oleks tagatud kõrged turvanormid. me peaksime samuti vaatama, milline on depositooriumi vastutus täpselt teatud varade puhul siin me tahaksin natukene tugevdada korda ning parandusi sisse viia. samuti arvame, et äh, peaks iga-aastane äh, ülevaade klientide nimed ja muu. see on ilmselge, seda peaks tegema. kolleegid kindlasti räägivad veel sellest, et see on lisakoormus sektorile, see on alati niimoodi, kui me üritame investorite usaldust parandada. mina aga usun, et me peaksime kui lisakoormus tõesti tekib tõendite puhul, siis ma usun, et tegelikult kasum ikkagi investoritele kaalub selle üles sellepärast et see annab tegeliku pildi varadest. Need olid siis mõned teemad, mis tahtsin algselt tõstatada ja muidugi mõista hiljem veel variraportööride ja raportööriga me neid küsimusi arutame, aga üldiselt toetan tugevalt tõesti raportööri lähenemist. seda, et tuleb usaldust taastada ning et tahetakse muuta olukorda ja äh, üritada vältida tulevusi äh, valesti kasutamisi. suur aitäh, proua Jensen! Tak, herr formand. Øh, jeg skal i, jeg skal i henhold til øh, parlamentets regler. Aitäh. tahaksin parlamendi puhul alustada esmalt äh, huvide sest äh, rääkimisega, sellepärast et mina osales ka investorite nõukogus ja ma esindan äh, investoreid. meile kuulub kuusteist protsenti Taani äh, eurofondide turust. minu fraktsioon on samuti nõus sellega, et tegemist on komisjonipoolse hea algatusega. nagu ka paljud eelpool kõnelejad juba ütlesid, on oluline, et toodaks, äh, et parandataks investorite kaitset pankade vastu tuleb eeskirjad koostada ja usun, et komisjoni ettepanekud siinkohal on igati kohased. nüüd tuleks vaadata ka, millised on kogu ettepaneku detailid, usun, et komisjon on teinud ära väga hea ettevalmistava töö. mis puudutab tasustamist, siis me peaksime arvestama investorite huvidega ja peaksime vaatama, millised on ka stiimulid investorite paremaks kaitsmeks. komisjoni ettepanekus on asjad välja toodud suhteliselt lihtsalt, kasutatakse samu põhimõtteid, mida siin, siiani on kasutatud muudes õigusaktides, nagu näiteks invest-, alternatiivsete investeerimisfondide kohta ma arvan, et oleks äh, oluline, et me vaatleksime lähemalt, kuidas kõike seda hakatakse hiljem ellu rakendama. liberaalidena meile väga ei meeldi see, et segutakse ähm, tasustamissüsteemi, aga asju tuleks siiski natuke konkreetsemalt vaadelda. samasugused sanktsioonid riikides, erinevates riikides sisse viia, see on ka hea. eurofondid vahenditega me oleme loonud äh, nüüd vahendid, et piiriüleselt äh, ka kõik toimiks, nii et seega, kuna meil on piiriülene süsteem, siis peaksid olema ka sanktsioonide süsteemid võrreldavad. siin välja toodud vastuväited äh, proua McCarthy ütles, et pangasektor kindlasti räägib ka lisakoormusest, jah Äh, seda on varemgi mainitud, on veel muidki märkusi tehtud, äh, samuti kolmandate riikide deposiitpankadest on räägitud sellest, kuidas nendega arvestada siin äh, just vastutuse küsimuses. ma usun, et esmalt me peaksime eelkõige tagama selle, et investorid, investoritele tagatakse eelkõige seda, et nende vara on kaitstud. Thank you, Mr aitäh, härra Kamal! aitäh! lugupeetud eesistuja, tahaksin samuti tänada raportööri. eelnevatel kuudel oleme me juba eurofonde korduvalt arutanud ka teiste variraportööridega ja äh, Äh, nad väga lahkelt kutsusid mind ka Londonis toimunud äh, kokkusaamisele ning osad äh, mõtted, mida me seal arutasime, nimelt seda, et eurofondide ulatust laiendatakse ning rääkisime ka komplekssetest ja muudest vahenditest ja nii edasi. eurofondid kuus võib-olla oleks õige koht, kus me saaksime seda arutada, nii et seal saaksime me kõike hõlmavamalt neid küsimusi käsitleda, aga ma eh, seda viiendat ettepanekut tervitan ja seda seetõttu, et kui me vaatame erinevaid elemente, eh, mis põhjustasid finantskriisi ja mis sellega kaasnesid, siis mainitakse tihtilugu eh, Medofit ja igati õigesti räägite sellest, et äh, Medofooli riskifond ja seetõttu meil sellist äh, määrust vaja on. aga tegelikult just siin käsitletakse seda, äh, mis Medof juhtumit kõige otsesemalt puudutab nii et seda tervitan. tervitan ka seda, et võttes arvesse muudatusi, mis me oleme sisse viinud IMF-i direktiivi, eh, siis Äh, me peaksime tähelepanu pöörama ka professionaalsetele investoritele. on veel muidki valdkondi, mida tuleks lähemalt vaadelda, üheks selliseks on kas depositooriumitel peaks olema võimalus äh, vastutus, äh, kui liikmesriigi seadusandlus seda võimaldab, kellelegi teisele üle viia ma usun, et tegelikult me oleme nõus selles osas, et keegi peab lõpuks vastutav olema. ei saa lihtsalt vastutust kellelegi teisele üle anda. kui vaadata tagasi kriisile, siis ma usun, et me kõik oleme päris tüdinud sellest, et, et tegelikult need pangad, mis läbi kukkusid ja pangadirektorid vastutust enda kanda ei võtnud ja me tahaksime ikkagi seda rohkem näha. tahaksime, et pangandussektor vastutust kannaks ja see taastaks ka vastutu- äh,, usalduse samuti tekkis mul küsimusi selle kohta, et mida siin nõutakse eh, pangad eh, ning kas ka, ka pangad ja MIFID ja muu asja kaota, kaasatud. Eh, ma ei tea, kas sellest on kasu investoritele karta on, et sellisel juhul tekib kontsentratsioon, kui me kõik äh, turuosalised kaasame, krediidiinstitutsioonid ja MIFID-id. sellisel juhul tekivad, äh, tekib kontsentreeritus ning sellega kaasnevad riskid, nii et seda võiksime veel lähemalt vaadelda. ning siin on räägitud äh, erinevatest äh, pangandusasutustest. kui vaadata karistusi, sanktsioone, siis viitaksin äh, läbipaistvusdirektiividele, liikmesriikide pädevatel asutustel on siin pädevus selles valdkonnas, ma usun, et üldiseks põhimõtteks peaks olema läbipaistvus ja ma usun, et me kõik äh, fraktsioonid on sellega nõus, et parem läbipaistvus tagab paremale tasakaalu, investorid saavad vajaliku info kätte nii et me peaksime sellise õige tasakaalu leidma. ma usun, et me kõik nõustume ka selles, et üheks suureks äh, probleemiks finantskriisi puhul võib-olla üks peamisi äh, probleeme oli see, et äh, tasud ei olnud kokku viidud. ma olen lugenud ka ühte raamatut selle kohta, milline on ekspertide roll ja milline on äh, fondi valitsejate roll. ning kui üks ekspert äh, näiteks äh, ha halvad tulemused saavutab, siis ta ei peaks selle eest mingisuguseid lisaboonuseid või lisatasusid saama. suur aitäh, proua Lulling! jah, aitäh! mina tahaksin esmalt nõustuda sellega, et siin ei ole küll kedagi, kes ei näeks vajadust parandada investorite kaitset eurofondide küsimuses. esmalt märkus Euroopa Komisjonile. me nüüd töötame eurofondid viiega, kuuendast juba ka räägitakse, peatselt peaks see välja tulema mina küsiksin, kas võib-olla ei oleks parem, kui me eh, võib-olla põhjalikumalt eh, läbi vaataksime eurofondide kogu seadusandluse? ja võib-olla ei teeks seda niivõrd regulaarselt, sellepärast et ma ei usu, et on mõistlik pidevalt muuta õigusloomet. eurofondid viis selleks, et me saaksime Jussitsite üle aru pidada. Äh, siin me näeme, et tahetakse harmoneerida standardeid äh, depositooriumite puhul ning äh, väga kõrge tase saavutada, siis ma usun, et on hädavajalik, et arvestatakse samuti IMF-i direktiiviga eelmisel aastal koostati vägagi põhjalik õiguslik raamistik. muude mm, fondide kui eurofondide kohta ja seda on vaja veel omakorda tugevdada. seega peaks olema meie eesmärgiks standardite kokkuviimine eurofondide ja muude küsimuste vahel teiste fondide puhul. see parandaks järelevalveasutuste töö kvaliteeti ning võimaldaks eh, samuti ka varasid võrdselt eh, kohelda ning tagada väga kõrge investorite kaitse. ning samuti võimaldaks see ka paremini toimida kogu investeerimisfondide sektorile Äh, tegemist on äh, äh, jaemüügiga pigem siin ning kui nüüd, siis tuleb arvestada sellega, et depositoorium, järelevalveamet ning fondi asukoht on miski, mis on väga suure tähtsusega. seega me peaksime eelkõige kooskõlastama no-, standardeid, mis on äh, juba ette nähtud eelnevate direktiividega, siis peaksime samuti äh, tagama koostöö nende asutuste vahel, mis kaitsevad äh, investoreid ning samuti tuleb ette näha selged delegeerimise eeskirjad aktsiavarade turgudel. Te teate, et äh, kõige olulisemad asjad on just detailid ning ainult äh, tehnilised detailid äh, on need, mis tegelikult praegu siin võivad ohtu seada investorite kaitse. mingi eurofondi kui sellise. seda me aga muidugi ei taha, sellepärast et kõik olid nõus sellega, et eurofondid on tõeliseks edulooks Euroopas, mille üle me võime uhkust tunda Thank you, Mr. suur aitäh, härra Schmidt. Thank you very much, Mr Chair, actually uh... suur aitäh, lugupeetud esimees, proua Lulig ütles lõpuks just seda, mida mina tahtsin ütelda. mina olin äh, kahe tuhande esimesel, kahe tuhande kolmandal aastal Jusitsi küsimustes äh, raportöör, nii et sellega hakkasime pihta väga ammu aga tegemist on olnud väga suure eduga ja ma usun, et me peaksime tegelikult olema väga rahul ja rõõmsad. selles äh, direktiivi puhul, äh, mille eest mina vastutasin, investorite hüvitusskeemide direktiivi küsimuses äh, me näeme, et see on täiesti ummikusse sattunud, siin mitte midagi ei toimu ning pärast pangaliidu arutelusid võib-olla hakkab midagi ka selles küsimuses liikuma aga muidugi oleks hea, et nüüd siin just käsitletakse investorite kaitset ning depositooriumite küsimust. kahju, et omal ajal need küsimused välja jäid, aga võib-olla siis täna saavutame paremaid tulemusi. suur aitäh ja nüüd komisjoni esindaja, kas te soovite midagi lisada praegu? Yes, thank you much jah, suur aitäh. me võtame arvatavasti arvesse mõningad neist küsimustest, mis siin tõstatati. ja kindlasti vaatame hoolikalt jällegi välja, millised on siis äh, need asutused, äh, mis on kõlblikud, äh, mõningad asutused juba praegu toimivad depositooriumitena, aga nad ei ole, MIFID-i alla luba ei saaks. kui vaadata, kes äh, võib loa saada, siis siin tuleb eelkõige silmas pidada investorite kaitset. aga kuidas me ka ei määratleks seda, siis ikkagi ütleksin, et MIFID oleks selline lävi, äh, mis tuleb saavutada kapitalinõuded koos MIFIDiga siis ning äh, samuti tuleb täita organisatoorsed institutsionaalsed nõuded, mis MIFIDes on ära toodud, see oleks siis selleks lävendiks, mis tuleb täita, kui sellest jäädakse alla, siis ei oleks võimalik tegutseda depositooriumina. ajakava osas jah, Justiits viis kahjuks äh, lükkus natukene edasi ja peaks Äh, siis AEFMD-ga samaaegselt äh, välja tulema. Äh, me üritame nüüd selle reformi enne läbi viia, kui muud eurofondidega kaasnevad reformid depositooriumide reform on oluline sellepärast, et me ei saa lubadele tekkida olukorral, kus ei kaitsta piisavalt investorite huve seetõttu me olemegi välja tulnud nüüd just esmalt depositooriumide ettepanekuga. miks me veel oleme kiireloomuliselt seda küsimust käsitlenud, on see, et teistes aruteludes käsitletakse teemasid, mis puudutavad investeerimisfonde üldisemalt, räägitakse fondidest, väärtpaberitest ja muust, aga karta on, et neis aruteludes äh, räägitakse hoopis teistsugustest äh, investeerimisfondidest äh, kui siin konkreetselt eurofondide puhul. ning sellest tulenevalt konsultatsioonides me oleme just selle keskendunud, aga me ei ole välistanud ka seda, et järgnevad sammud on võib-olla laiaulatuslikumad, mis me astume ka UCITS-i raames, kui lihtsalt eurofond depositooriumi reformi me oleme nüüd eraldi läbi viinud äh, ning oleme seda lahus hoidnud üldiselt investeerimisfondide aruteludest äh, varipanganduse valdkonnas. nii palju praegu minu poolt, ma igastahes kutsun kõiki üles äh, läbi vaatama veel need kriteeriumid, mille alusel depositooriumiks saadakse ning eh, kapitali ja organisatoorsete aspektide seisukohad ei tohiks mingil juhul jääda alla MIFID-i nõuetest. sellepärast, et eh, ikkagi on tegemist fondiga, mis eh, peab tagama usaldusväärsuse. suur aitäh! suur aitäh ja lõpetuseks saab sõna veel raportöör härra Kiigolt. Well, just very briefly, thanks for aitäh, tahaksin äh, tänada kõiki kommentaaride eest ning tundub, et äh, meil on kõik, äh, kõigil samasugune meelsus ning ma tahaksin tänada ka erinevate ettepanekute eest, millega siin välja tuldi ning mida mainis ka Aliin ja Said ning ning härra Jansen, ka teda tahaksin ma tänada ilmselt on see praegu esimene kord alates sellest, kui ma siia komisjoni tuli, kui keegi on olnud äh, kõne alguses äh, välja tulnud sellega, et siin võib tulla huvide konflikt, ähm, võrdes, äh, võttes arvesse neid suhteid ähm, erinevate sektori töötajate vahel. nii et ma tahaksin härra Jensenit et tänada selle eest, et ta oma kõnet just selle punktiga alustas, ma ei ole seda enne kuulnud, ma loodan, et ei jää ainukeseks isikuks, kes ähm, seda ütleb. ning teiseks on täiesti normaalne see, et me eh, käsitleme teemat niimoodi, et me vaatame kõiki erinevaid eh, finantskeskusi ning seega oli täiesti mm, normaalne, et me käisime Londonis ja rääkisime erinevate eh, ettevõtetega ning see on täiesti vajalik. nii et kui me tuleme järgmise teema juurde, siis me peaksime hakkama ka teiste nende ettevõtetega läbi rääkima või nendega arutama asju, kes tarbijate kaitsega tegelevad ning see on täiesti normaalne menetluslik kord minu arvates. ning samuti ma tahaksin ütelda, et äh, on üks teema, mis on praegu äärmiselt äh, kriitiline, eurofondid ning jaekaupmehed, äh, see oli meil on siin mõningad niisugused finantsteemad või selline liikumine selliste toodete juurde, mida tavaliselt peeti äh, IMFM tüüpi äh, varadeks ning oleks täiesti loogiline, miks need kak-, et võiks ju need kaks standardit üldse kokku panna. kuid kui ma nüüd ettevõtjatega räägin ning samuti ka tarbijatega, siis oleme muutunud skeptiliseks, sellepärast et eurofondid on osutunud niivõrd väärtuslikuks, sellepärast et nad on olnud, saanud endale usaldusväärsuse nad on muutunud us-, usaldusväärsuks, usaldusväärsuks. ning mõningates eh, finantskeskustes eh, väljaspool Euroopa Liitu äh, hakatakse öel-, ütlema, et eurofondide sildi all võib igasuguseid varasid müüa. ning nad on hakanud äh, arutama seda, et oma rangemaid eeskirju äh, paika panna ning see võib meile komistuskiviks osutuda. nii et kui me siis nüüd jaemüüjatega ei äh, lägi, läbi ei räägi, siis me võime mujalt väljaspoolt Euroopa Liitu saama rangemad äh, eeskirjad ning lõpuks ei ole finantsturgudel mitte midagi lihtsamaks äh, muutunud, vaid me oleme lihtsalt ebavõrdses konkurentsiseisus ning seega me peaksime võtma arvesse, et meie tarbijate ning finantskeskuste huvid oleksid, oleksid arvesse võetud ning seda me peaksime, sellele peaksime keskenduma aitäh! eelnõu tutvustamine viies november, kahekümne kuues tähtaeg muudatusette, eh, muudatusettepanekud seitseteist detsember, muudatusettepanekute eh, arutamine ning esimesel jaanuaril komisjonis eh, on siis hääletamine. nüüd lähme järgmise raporti juurde, milleks on Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne raportööriks on Marisa Matias ning ma annaksingi kohe sõna talle. aitäh, härra esimees. praegu on tegemist esimese arvamuste vahetusega ning mina leian, et öelda on ainult seda, et praeguses kriisiolukorras on Euroopa Keskpank äh, muutunud aina kesksemaks, nagu aina olulisemaks, et ta oleks selline keskne, kesksel positsioonil selleks, et erinevate probleemidega ähm, tegeleda. Euroopa Keskpanga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruanne see tegeleb mitmete muutustega, mida võib praegu Euroopa Liidus täheldada, siis need poliitikad, mis, millega üritatakse kriisi lahendada. Euroopa Keskpanga äh, president on öelnud, et kaks tuhat üksteist oli erakordne aasta, siin oli selgelt näha, et meil on tegemist äh, kriisiga ning äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimus äh, väga suuri muudatusi ning ähm, sissetulekud vähenesid võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga ning see tuli välja just sellest aastaaruandest. ning me võime siin äh, panna paika kaks erinevat perioodi, esimesel poolaastal oli Euroopa Keskpanga tegevus üsna absurdne, nii võib ütelda, ning teisel poolaastal aga hoopis teistsugune lähenemine, siis tegutseti konkreetselt ning ähm, üritati ähm, sellise paremat kurssi võtta ning ähm, intresside määra aprillis tõsteti ning samuti ka augus, augustis ning äh, siin oli viiskümmend baaspunkti aasta alguses me nägime, et ähm, EKP vähendas intresse, mis siis nüüd siis tegelikult toimus esimese poolaasta üle, vaatamata sellele, et keskmine inflatsioon oli kõrgem kui kahe tuhande kümnendal aastal see tähendab, et oli erinevus aastate lõikes, aga meie nägime hoopiski seda, et EKP sel korral reageeris ning reageeris ebaproportsionaalselt, sellepärast et ta vastas inflatsiooniga, mis äh, ei, oli seotud äh, kütusehindade tõusuga, mitte aga strukturaalsetele muutustele, seega mm, oli EKP reaktsioon ebaproportsionaalne. teisel poolaastal üritati seda viga parandada ning äh, vähendati intressimäärasid, kuid äh, probleeme oli sellise mm, EKP sellise laiendamispoliitikaga. me paneme tähele, et selline niisugune laienemine või selline laienemispoliitika ei ole ettevõtetele ning äh, eratarbijatele positiivselt mõjunud ja seda seetõttu, et et äh, äh, säästumeetmete puhul on siis nagu palgad on jäänud, mm, ei, palgad ei ole tõusnud. ning kui see kõik samamoodi ka jätkub, siis me peaksime keskenduma kahele probleemile, EKP mandaat me peame teadma, kas on mõistlik see, et EKP mandaat on seotud inflatsiooni eesmärkidega, vaatamata sellele, et sihuke, mis mõju võib sellisel eesmärgil olla majanduskasvule või tööhõivele näiteks? stagnatsioon Euroopas ning sellele vastamiseks me peame palkasid äh, tõstma euroalal sellepärast et selline tõus aitaks kaasa kahele asjale, ennekõike stimuleeriks see nõudlust Eurostsoonis ning teiseks aitaks kaasa ka vähendada selliste tasakaalustamatuse vähendamist. sest me näeme aina rohkem, kui tasakaalust väljas euroala on. ning teine teema käsitleb seda, et EKP B teeb rohkem, kui talle on mandaadi poolt äh, määratud, seda siis äh, meie säästupoliitikat silmas pidades. kõik siin komisjonis kindlasti minule lisaks on tähele pannud, äh, milline roll EKP-l on jõustamaks meetmeid liikmesriikidele nii eelarvet silmas pidades kui tööhõivet silmas pidades, kui siis avalike teenuste alal privatiseerimine ja nii edasi, tegemist on mitmete soovitustega ning nõudmistega, mis EKP on liikmesriikidele edastanud ning minu arvates oleks olnud vaja panna paika avalik kasvupoliitika, mida aga ei ole tehtud ning kokkuvõtteks mina leian, et oleks äärmiselt vajalik võtta arvesse ka teisi punkte EKP toimimises ning tahaksin kahti, kahte punkti rõhutada. esiteks, EKP juhtkonnas puuduvad naised, tegemist on aruteluga, mille juurde me oleme siin komisjonis ennegi tulnud ning taaskord peame seda aspekti rõhutama, sellepärast et see näitab seda, et äh, naiste osalusele ei pöörata tähelepanu, mis puudutab kõrgtel tasemel otsuste tegemist äh, EKP-s ning teiseks, ning teine märkus puudutab EKP tegevust, tal on aina kesksem roll ning seega, võttes seda rolli arvesse, peame me arvestama neid äh, EKP tegevusi, üritades parlamenti aina enam marginaliseerida. meil on väga piiratud demokraatlik mõju äh, EKP-le ning mul on kaks küsimust, arvestades praegust äh, konteksti me peaksime äh, raportisse veel kaks asja sisse panema, esiteks, kas me võime minna edasi ilma, et EKP annaks selgeid äh, signaale turgudele, näidates seda, et äh, nad toetavad mingit teatud rahanduspoliitikat, sellist laienemist võrreldes sellega, mis siiamaani on tehtud, kas äh, EKP-l võiks olla mandaat, äh, pidades silmas hindade stabiilsust, ning need küsimused on veidi retoorilised ning mul on selle koha pealt ka mitmeid kõhklusi, kuid see oli, need olid minu esialgsed märkused EKP kohta ning äh, ma ootan huviga teie kommentaare äh, ning ma tänan kõiki, kes nüüd sõna võtma hakkavad, aitäh! aitäh! meil on viis variraportööri, palun tehke nii lühidalt kui võimalik. proua Spelts, palun. aitäh, esimees. ma tänan ka raportööri eh, sellise kokkuvõtliku sõnavõtu eest. ma olen nõus tema sõnavõtu põhipunktidega, kaks tuhat üksteist tõepoolest on, um, pidi tegelema väga paljude finantsiliste väljakutsetega. ei olnud tegemist sellise tavalise, tavapärase aastaga. kuid äh, see ei jää ainsaks aastaks, nii et me peame harjuma selliste, keskpikas perspektiivis selliste aastatega, nagu see kahe tuhande üheteistkümnes oli. kõik need küsimused, mis puudutavad EKP mandaati, seda peaks hoolikalt ähm, analüüsima kaks tuhat üksteist võib jagada kahte osasse. esimene poolaasta ning teine poolaasta. esimesel poolaastal edendas äh, EKP teistsuguseid tegevusi kui teisel poolaastal. võib-olla neil olid omad head põhjused selleks äh, viiskümmend baaspunkti esimesel poolaastal tõus ning äh, viiskümmend baaspunkti alandati teisel poolaastal. me peaksime seda põhjalikumalt analüüsima, et äh, mõista, äh, miks see nii oli ning kas need otsused olid õigustatud. ennekõike võttes arvesse sellist väikest majanduskasvu detsembris euroalal ning Euroopa Liidus üldisemalt. ning teine kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eripära riigivõlg ja selle kasv ning makromajanduslikud perspektiivid vaadati üle ning Kreeka majandusolukord, EKP ütles, et ta ei toetanud ütleme, sellist riigivõla kustutamist või vähendamist. me peame nüüd äh, kontrollima, kas selline seisukohavõtt oli tõesti õigustatud, äh, võttes arvesse järgnevaid sündmusi. teisel poolaastal, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal toimusid äh, arengud EKP alustas äh, uute tegevustega, millel oli väga suuri ja väga raskeid tagajärgi pankadele, äh, just nendele pankadele, mis äh, asuvad euroala perifeersetes piirkondades sekundaarsed turud ning sekundaarsete ehm, väärtpaberite ostmine oli siis see, mis toimus, selle kohta on meil samuti väga palju küsimusi selliste arengute suhtes ning mul on ka mitmeid muid küsimusi, mis mul tekivad, nii nagu ka raportööril olid eh, Euroopa Keskpanga roll üleüldises mõttes. võib-olla oleks selle, seda vaja arutada rohkem näiteks finantsriskide laiendamine, majandusmehhanismide tugi, toetamine, ekspordi laiendamine, indeksimäära muutmine ning lõpetuseks küsimus, millest on juba täiskogul ka viimastel nädalatel palju räägitud. järelevaatamistegevus, mida äh, EKP pädevustele lisatatakse, kas see, selline pädevuse lisamine on vajalik, ma pean tunnistama, et ma heitsin pilgu parlamendi kahe tuhande üheteistkümnenda aasta aruandele ning äh, ma näen, või tähendab raportile ning seal me tegime mitmeid äh, ettepanekuid. punktis kolmteist me rääkisime et EKP peaks äh, looma Euroopa reiting, reitinguagentuuri, kuid EKP ilmselt ei ole sellega nõus, kuid ta oleks pidanud selle kohta midagi ütlema, kommenteerima kas või kahe lausega, ta oleks pidanud vastama sellele ettepanekule, mida meie tegime. ning äh, võtan nüüd kokku, mul siin aega eriti enam ei ole, kuid ma ootan väga huviga koostööd äh, raportööriga ning teen ka muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh! Euh, härra Hanknokk Äh, suur aitäh, ma tunnen head meelt, et mul on siin koostööpartneriteks naissoost kolleegid ja ma tahaksin tänada Marisat, äh, kellega me juba ka esimese äh, visiidi tegime Frankfurti Euroopa Keskpanka ja rääkisime seal väga tõsistest asjadest keskpanga esindajatega. muuhulgas rääkisime piiratud kolme aastaga piiratud aktsiate ostust, keskpank andis sellest teada ja see puudutab äh, siis erinevaid äh, riike. me arutasime erinevaid küsimusi, me nägime, et tihtilugu on üle mindud äh, keskpanga puhul talle antud äh, mandaadist, milleks oli lihtsalt hinnastabiilsuse tagamine. nüüd aga võttes arvesse seda konkreetset konteksti, mis meil on, siis me teame, on tekkinud demokraatliku kontrolli küsimus äh, ning eelarve ning rahandusjuhtimise küsimus Eurotsoonis ja isegi kaugemal sellepärast, et me räägime ju tulevasest panga- ja eelarveliidust. meil oli muidugi mõista terve rida küsimusi Keskpangale ning äh, selle raportiga me seda ka teha saame. mina piirduksin praegu kahe küsimusega, esmalt LTRO programm esimees katkestab, tundub, et on heliga probleeme ja tõlkidel on raskusi tõlkimisega, võib-olla on teie telefon liiga lähedal äh, mikrofonile või võib-olla proovite mõnda teist mikrofoni. Sorry everybody, but it's a good idea if we can hear. esimees vabandab, aga tõesti oleks hea, kui me kuuleksime niisiis, mis puudutab äh, seda programmi, siis äh, väga äh, paljud pangad osalesid ning laenati kolmeks aastaks ühe protsendiga, seda kui protsessi korrati mõni kuu hiljem ning tulemused olid sarnased. Neid vahendeid taheti kasutada siis aktsiaturgudel selleks, et vähendada survet liikmesriikidele ning äh, sularaha tuli, likviidsus tuli siis suunata keskpanka. võib tekkida küsimus selle kohta, kuivõrd asjakohane oli selline lähenemine, sellepärast et keskpank äh, pidi otsuse langetama LTRO ning SMP ehk siis äh, spekulatsiooni ohvriks langenud liikmesriikide riigivõla väljaostmise vahel. SMP kas ei oleks olnud tõhusam viis võitlemaks äh, spekul-, võitlemaks ja kontrollimaks spekulatsiooni ja oleks võinud veelgi kaugemale minna ja küsida, kas ei oleks sellisel juhul pidanud pangalitsentsi andma Euroopa stabiilsusmehhanismile, sellepärast et sellisel juhul oleks olnud võimalik äh, kontrollida neid äh, laene, mis on eraldatud neile riikidele, kes on spekulatsiooni ohvriks langenud. SMP iseenesest aga on puuduliku äh, ülesehitusega ja siin ma jõuan oma järgmise punktini. ehk siis äh, Euroopa Keskpanga roll äh, võla usaldajana Euroopa Liidu liikmesriikidele. Kreeka puhul me näeme, et teisesel turul on viiesaja miljardi euro eest Keskpank ligikaudu ostnud aktsiaid Need aktsiad aga kriisist peale on väga palju kaotanud oma väärtusest ja tegelikult äh, maksis Euroopa Keskpank ainult nelikümmend miljardit. kui need äh, väärtpaberid aga tähtajani jõuavad, siis äh, nõuab Keskpank sisse äh, alghinna. ehk teisisõnu, ta saab suurt kasumit, see kasum ulatuks üheteist miljardi euroni Kreeka jaoks Eh, rääkimata siis saadud intressidest. see on aga üle nelja protsendi Kreeka SKT-st. kas eh, Euroopa Keskpank peaks selliseid, eh, sellist kasumit turult saama? kas see on tema roll, ma ei usu. keskpank Äh, ei ole kannatajaks siin, vaid vastupidi, ta ise provotseeris selle, kui keskpank oleks äh, nõustunud sellega nagu äh, üle üheksakümne kuue protsendi Kreeka võlausaldajatest oma kahju ära kanda, siis seda probleemi ei oleks tekkinud mina intressimäärast praegu ei rääkinud, aga Euroopa Keskpank kahe tuhande eh, üheteistkümnenda aasta raportil eh, räägib kolme koma kuuest miljardist võrreldes eh, eelmise aastaga ja räägib sellest, et tegemist on just SMP tulemusega. siin me jõuame paradoksini, suur osa abist Kreekale tegelikult läks selleks, et parandada Euroopa Keskpanga olukorda Euroopa majandus, reaalmajandus aga ausalt öeldes ei ole näinud sellest äh, mitte midagi. ja vahendeid ei saanud. tegemist on sellise paradoksiga, mis on tekkinud. näete, head kolleegid, et väga palju on ütelda Euroopa Keskpanga tegevuse kohta, eriti just kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jooksul ning ma tunnen head meelt, et raport koostatakse ja et me saame neid küsimusi arutada koos äh, raportööriga ning variraportööridega Thank you very much. Ramon. Thank you very much, Sharon. Just uh, uh... palun, Ramon. aitäh, Sharon. meil on siin ajanappus, seega ma teen väga lühidalt. ennekõike äh, olin ma eelmisel aastal raportööriks, seega ma sain ka praegusele raportöörile mõjuhinnangul äh, abi anda äh, ning seega ma aitasin teda ka sellisel soolise võrdõiguslikkuse alalhoidmisel selle EKP raporti juures. ma olen samal arvamusel, mis Berner Langen eelmisel aastal ütles siin, eelmisel suvel alustas EKP eh, Itaalia ja Hispaania võlakirjade ostmist ning ilma EKP vahele sekkumiseta oleks olukord olnud palju hullem ning see on fakt. ning ilma EKP SKP e eelmise aasta vahele sekkumiseta oleks olukord olnud halvem ning see on minu arvamus ning mina kui äh, Euroopa föderalist, äh, ma tunnen puudust, et äh, Euroopa finantsminist-, ministeeriumi meil ei ole, et nemad vahele ei sekku, mis Euroopa tasandil teeksid seda tööd, mida tegelikult on sunnitud olnud tegema EKP. nii et seega on äärmiselt huvitav selline arutelu, milline on EKP roll ning millised on pikaajalised tegevused on väga hea kokkusattumus, et äh, enne jõudu eelmisel aastal hakati väärtpaberid üles ostma ning hakka, ning hakati siis andma raha Hispaania pankadele, ostma nende võlga ära. kuid praegu on olukord teistsugune, sellepärast et pärast äh, teist äh, raundi sel aastal me nägime, et mm, reaalmajandusse tegelikult raha ei eh, imbu, nii et eh, härra Tagi juba siin, siin komisjonis ju on juba varem öelnud, et eh, selline tõhusus, sellise tegevuse tõhusus ei ole eriti kõrge ning Hispaanias on toimumas on toimumas samamoodi imelik mõju, et kõik see raha on minemas avalikku sektorisse ning see on tegelikult äh, oleks vajalik, et seda, seda rahavoogusid oleks parem, saaks paremini kontrollida, muidu majanduskriisist välja ei tule. teiseks, mina usun eurosse. kahe tuhande kümnendal aastal me rääkisime finantsjärelevalvest, äh, siis mina lõpetasin oma sõna, sõnavõttu alati äh, sellega, et võttes et äh, võttes arvesse EKP huvisid või euro huvisid ning äh, mul on väga hea meel näha, et sel aastal selles aastases aruandes on üks äh, peatükk, kus nad on rääkinud eesmärkidest, nad on pan-, toonud välja statistikat, nii et need andmed on väga kasulikud meile aruteludeks siin, siin parlamendis. eelmise aasta raportis seda ei olnud tähendab, see kahe tuhande kümnenda aasta raportis ei olnud selliseid ähm, statistikat. selleks, et meil oleks äh, stabiilne rahandusliit, siis peame keskenduma sellele, et meil on äh, sadu tuhandeid miljoneid, äh, mis läheb ühest, ühtedest keskpankadest teise keskpanka ning minul tekib küsimus, kas sellised tasakaalustamatused on pidevad ning kas need on jätkusuutlikud ning me peaksime analüüsima, kuidas Äh, Ameerika Ühendriikides föderaalreserv äh, samasuguseid probleeme äh, kajastab, nii et seda oleks väga huvitav teada ning lõpetuseks oleks väga huvitav näha mõnda uurimust, milline on olukord mõnede riikide keskpankades, eriti mis puudutab likviidsust, see oleks väga hea võimalus äh, seda ka arvesse võtta. mul on väga hea meel, et härra Kradi on praegu, et härra Draghi on praegu EKP president, sellepärast et tal on väga suur kogemus, tal on ekspertteadmised äh, ning meil on oma kodanike huvides ning tuleviku huvides väga huvitavad arutelud edasi tulemas. aitäh, Sven, see ei ole siin ei ole nii, ei Sveni kui ka Eevat, äh, kui nad peaksid olema siin äh, variraportorid, nii et härra Lambert siis ütleb, et äh, tahaksin korrata, ma ei hakka kordama seda, mis siin on kõik öeldud, ma olen nõus enamusega sellest, kuid mis puudutab seda fakti, et EKP-d näib olevat saamas lisapädevusi, kuigi tal on siia, tal on praeguseks juba väga palju võimu, mina tahaksin ütelda, et ilmselt oleks meil vaja Ähm, äh, vaadata äh, vaadates legitiimsust, demokraatlikku legitiimsust, siis EKP tegevus on siin väga tundlik teema ning äh, kui me tegeleme EKP aruandega siin praegu, siis me peaksime seda tegema ka järgmisel aastal, siis kui EKP-st saab ka järelevalvaja. meie pea-, minu arvates me peaksime need kaks teemat äh, teemat äh, lahus hoidma, sest me tahaksime, et EKP oleks teistsuguse äh, suhtumisega, kui nad hakkavad äh, selles mõttes, et kui nad teevad aruande siis oma finantsasjadest või siis aruande järelevalve funktsioonidest, meil oleks see hea võimalus anda, saata signaal EKP-le, et meie tõepoolest ootame, et EKP-lt et nad oleksid mei-, et nad kannaksid vastutust eh, ning annaksid meile aru oma tegevusest, eh, nii et siis see oleks üks punkt, mida, mille peaksime mõtlema juba praegu, siis mõeldes järgmisel aastal toimuvale. aitäh, kui ma tohin, siis ma kommenteerin, kommenteerin seda punkti, ütleb proua esimees. kui me vaatame seda iga-aastast aruannet ning konkurentsitingimusi, siis meil on siin omaalgatuslik raport, ning ähm, EKP aruandmiskohustus on suurimaks äh, äh, probleemiks siin parlamendile menetluslikule küljele, näiteks meie tahaksime suuremat ähm, äh, aruandluskohustust pangandusliidu loomisel ning võib-olla oleks hea, kui me järgmisel korral taas kord palume sellele erilist tähelepanu pöörata siis võib-olla siis selle fraktsiooni ehm, siis president ise siis saab aru, et neil on vaja demokraatlikku äh, aruandlust. härra Epnik, palun, Epping, palun. kahe tuhande kümnendal aastal äh, kiitis Euroopa Liit EKP tegevust kriisiolukorras ning ma olen ka kindel, et praegusel aastal on enamus Euroopa Liit, eh, parlamendis arvamas, et EKP on hästi töötanud, kuid pikaajaline mm, ELTARO andis meile üks miljardit eh, eurot eh, krediiti raskustes pankadele ning suudeti suurendada ma-, majapidamistele ning ettevõtetele pa-, laenude andmist ning ähm, mõeldi siis kolmeaastasele perspektiivile. eelmisel aastal üritas EKP kasutada nõndanimetatud bazooka meetodit. EKP peaks pakkuma et mitmedel ÖKP otsustel on väga tõsiseid tagajärgi, seega ma leian, et Euroopa Keskpank Saksamaa keskpank hääletab nendele kindlasti vastu ning konstitutsioonikohus ütles, et sellised meetodid ei ole vastavuses Euroopa Liidu eh, seadustega, nii et ma olen nõus Saksa konstitutsioonikohtu ning eh, ka keskpanga seisukohaga, siin on väga palju riski, kui otsustatakse piiramatult võlakirju üles osta, siis eh, võivad, võib olukord keerukamaks muutuma. EKP peaks pakkuma val-, välja tingimuslikkuse, mis välistaks seda, et äh, mõni riik võiks karistamatult edasi minna ilma, äh, ilma vastutuseta. ning äh, risk seisneb siis selles, et mitmed riigid hakkavad kasutama struktural- fondide kaudu stiimulite saamist ning see mõjutab pikemas perspektiivis veelgi rohkem nende majandust. praegusel hetkel tundub juba EKP olevat äh, raskes seisus. küsimus seisneb selles, kas EKP jääb äh, tegevuse juurde, et nad ostavad üles äh, võlakirju rasketes riikidelt. ning see turuolukorda ei paranda. ning seega võib äh, EKP ei ole nüüd muutunud siis nagu viimaseks äh, lahenduse kohaks, vaid äh, ainukeseks lahenduse kohast. EKP on endale võtnud poliitilise rolli äh, Ehm, finantseerides riigivõlgu, kuid äh, keskpank ei ole äh, keskvalitsus, ta võib küll lahendada, äh, laenata raha, kuid ta ei saa tööhõivet parandada. ta ei saa endale võtta valitsuste tööd. valitsused aga kardavad vihast valijaskonda ning demokraatlik legitiimsus viimaseks. praegusel hetkel on Euroopas ei ole eh, demokraatlikku järelevalvet, sellepärast et kõik kohtumised tipptasemel on eh, salajased härra Draghi, kes on EKP president, eh, on muutunud justkui nagu Euroopa paavstiks, eh, kes on nimetanud paika kardinalid eh, Frankfurdis ning Frankfurdis on saamas tänase maailma Vatikan lausa nii et EKP äh, hakkab äh, juba muutuma siin nagu poliitilise tormi kesk, äh, kesksmeks ning seega muutub ta kergeks sihtmärgiks vihastele inimestele, kes tegelikult taustast midagi ei tea. ning mina leian, et see on üks suurimaid riske, mis meie ees seisavad, sellepärast et EKP-st on saamas um,. Silvi Intvelt, palun. Silvi Kular. jah, alustan ka väikese naljaga. miks on Euroopal nii palju probleeme? sellepärast, et sakslane on Roomas ja itaallane on Euroopa Keskpangas. aga see selleks Euroopa Keskpank on teinud äh, väga palju ära keerulisel ajal. ja raportil on just äh, käesoleval aastal väga oluline tähendus, miks? kui vaadata sündmusi ja nende mõju, kui mõelda nüüd aastale kaks tuhat üksteist, siis äh, tagantjärgi me mõistame, et paljud otsused võeti vastu väga kiiresti, ükskõik, kas me nendega nüüd nõus oleme või mitte. reageeriti kiiresti ja seetõttu on äh, oluline, et parlament äh, vaataks kogu seda küsimust äh, natukene distantsilt. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpus oli EKP nõukogus üks naine, kes loobus oma kohast. meie nüüd nõuame no, tasakaalu juunis tegi nõukogu midagi väga innovatiivset, mida tuleks tervitada. esimest korda alates kriisi algusest üritatakse leida ühiseid äh, terviklikke lahendusi, mitte killustatud lahendusi riigipead ja valitsusjuhid äh, olid arvamusel, et äh, pangandusküsimus, äh, demokraatia, vastutus, neid küsimusi kõiki tuleks käsitleda koos. sooviti õppida minevikust. eesmärk oli toetuda senistele kogemustele ja viitaksin sellele, mida on öelnud ähm, kolleegid. Euroopa Keskpank äh, soovib äh, järjepidevust, soovib näha sellist äh, läbivat joont oma tegevuses ja see aastaaruanne ei ole nüüd õige koht, kus hakata rääkima mandaadist. me muidugi võime tahta muudatusi läbi viia, see on igati õigustatud demokraatlikus arutelus ning Maria Tissen eh, ka omalt poolt teeb ettepanekuid eh, nõukogule tuleviku jaoks, aga me ei peaks siiski eh, liigselt äh, tegema selliseid märkusi, mis meile ka head meelt valmistavad, aga ei põhine sellele, mis on Euroopa Keskpangaga otseselt seotud. see muidugi ei tähenda seda, et me ei või olla avatud, siin on tehtud juba päris palju innovaatilisi ettepanekuid ning komisjon äh, oma ettepanekuga on samuti teinud suuri edusamme, aga üritagem siiski äh, jääda selle teema juurde. Uh, suur tänu ja nüüd äh, annan veel äh, sõna raportöörile, tõlgid on äh, öelnud meile, et nad annavad äh, kümme minutit lisaks juurde, aga meil tuleb ka veel äh, Gunnar Hokmärgi raport, nii et tehkem kiiresti. Muito obrigada, eu vou ser de facto rápida, quero antes de mais agradecer os suur tänu, teen lühidalt. ma tahaksin tänada kõiki kolleege kommentaaride eest. meil on väga avatud arutelu, ma ei näe ka sisuliselt äh, suuri eriarvamusi seoses selle raportiga. mul ei ole aega, et puudutada kõiki küsimusi, aga osade juurde peame küll tulema hiljem veel tagasi ja üritan ka praegu vastata nii palju kui võimalik. alustan tagantpoolt. esimene ja viimane sõnavõtja rääkisid äh, EKP mandaadist. loomulikult me paneme, peame olema loogilised ja distsiplineeritud äh, selles raportis, äh, kus me ei räägi ainult mandaadist, aga sellegipoolest ei tohi ära unustada seda, et äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ületas EKP oma mandaadi piire, nagu ma ka sissejuhatuses ütlesin ja selle üle tuleks järele mõelda. tuleb esitada küsimus, et äh, kas lepingud tõesti vastavad EKP vajadustele, kui niimoodi lepingusätetest üle astutakse. aga see on äh, arutelu, mida me peame pidama hiljem, ma olen nõus kõigega, mida öeldi demokraatliku kontrolli tugevdamise kohta. kindlasti tuleb äh, adekvaatselt tähelepanu pöörata Euroopa Parlamendi äh, rollile, tuleb äh, vaadata, kuidas on reageeritud parlamendipoolsetele ettepanekutele, rääkida demokraatlikust legitiimsusest, tuleb arutada pikaajaliste refinantseerimis operatsioonide teemat, et kas need toovad endaga kaasa lisandväärtust. tegemist on ju väga suurte summadega. edasi on valdkondi, kus me võiksime veelgi rohkem sügavuti minna selle raporti käsitlemisel. ja loodetavasti jõuame kokkuleppele muudatusettepanekute osas. suur tänu, viieteistkümnendal oktoobril tuleb raporti ettepanek, äh, peale seda esitame muudatusettepanekud, arutame neid üheksateistkümnendal oktoobril, EKONis äh, hääletame kahekümne esimesel jaanuaril ja veebruaris jõuab teema loodetavasti täiskogule ja nüüd äh, liigume edasi Gunnar Hokmarki äh, raport punkti juurde, mis puudutab krediidiasutuste investeerimisühingute taastamis- ja kriisilahendusmeetmete raamistikku. Gunnar, meil on äh, ainult äh, pool tundi. Äh, ma väga vabandan, aga me peaksime üritama selle teema juurde siis tulevikus tagasi tulla veel. tänan, üritan teha lühidalt, sellepärast et aeg, mis oli pühendatud sellele raportile, on äh, vähenenud, mis on väga kahetsusväärne. me elame praegu äh, rasketel aegadel, oleme silmitsi keeruliste väljakutsetega, me kõik näeme, millised on äh, mõjud, kui pangad ei saa oma potentsiaali ära kasutada, kuidas see mõjutab meie majandust. väljakutsetega oleme me silmitsi ka sellepärast et me ei pea mitte ainult otsuseid äh, vastu võtma, vaid need äh, otsused peavad olema ka õiged, nii et nad pikas perspektiivis tugevdaksid Euroopa Liitu. esimees, alustuseks üks oluline aspekt. ma arvan, et me peame seda mitmeid kordi veel äh, toonitama Euroopa Liit on maailma kõige suurem majandusruum, mitte Hiina või USA, vaid Euroopa Liit. samas äh, meil ei ole kõige suuremaid turgusid. minu arvates on siin tegemist äh, ühe olulisima poliitilise majandusliku väljakutsega. me peame hoidma liit seetõttu koos me peame vältima killustumist ja me peame kasutama oma potentsiaali konkurentsivõime tugevdamiseks ja globaalse majanduse mõjutamiseks. ma usun, et see on äh, meie vastutusvaldkond. olen arvamusel et väga oluline on tagada ühtsed reeglid, mis katavad kogu Euroopa Liitu. selline reeglistik peaks jõustuma niivõrd kiiresti kui võimalik. meil on seadusandlus järelevalveasutuste kohta. me tegeleme Simoni raportiga hoiuste tagamise skeemide kohta Need teemad ei ole lihtsad ja nendega on tegeletud juba pikka aega. ja arvatavasti kulub veel aega, enne kui me kõik punktid paika saame, aga meil tuleb see töö ära teha. meil on kapitalinõuete direktiivi ülevaatamine ees ja see ei ole ka lihtne töö. praegu me tegeleme panganduskriiside äh, ohjamise ja lahendamisega, sellepärast et äh, niimoodi on meil võimalik tugevdada Euroopa pangandus- ja finantsturge. arutades teemat äh, variraportööridega, täheldasin ma, et meil on äh, tahe saavutada tulemusi, meil on pragmaatiline, otsustav lähenemine sellele teemale me soovime teha kõikvõimalikku hoidmaks äh, liitu koos, me tahame edasi liikuda ja tahame selle seadusandluse paika saada, see on otsustava tähtsusega teema. ma tean, et meil on äh, mitmedki teised äh, teemad äh, arutlusel seoses pangandusliiduga, nii loomulikult meil on vaja paremat järelevalvet, me peaksime arutama ka paljusid teisi teemasid, aga tahan siinkohal toonitada, et me ei saa ehitada katust enne, kui vundament pole valmis ja kui me kukume läbi seoses äh, kapitalinõuetega ja seoses äh, taastamis- ja kriisilahendusega, siis me õõnestame neid võimalusi, mis meil on. aga meil on äh, täiesti võimalik jõuda headele tulemustele. komisjonipoolne ettepanek on väga oluline element pankasid ja finantsturgusid äh, puudutavas seadusandluses. me peame elavdama kapitalismi äh, selliseks, et seda toetatakse nii vasakul, keskel kui ka äh, paremal pool. taastamis- ja kriisilahendusmeetmed tähendavad just seda, et osapooled võtavad täielikult vastutust kanda meil on vaja vahendeid, mis äh, võimaldavad äh, pankadel, mis praegu on liiga suured, et läbi kukkuda, siiski tegevust äh, lõpetada me peame võimaldama neil turgudelt kaduda, ilma et finantssüsteem seeläbi kannatada saaks. meil äh, tuleb äh, tagada, et vastavad äh, vahendid on paigas, päästmaks seda, mis võimalik, aga eelkõige kaitsmaks üldist majandussüsteemi. seetõttu on antud seadusandlus väga oluline eesolevate arutelude jooksul peaksime me eristama kahte fenomeni. esiteks, kui meil on äh, pank kriisis ja kui meil on panganduskriis, need on kaks täiesti erinevat äh, probleemi. kui meil on äh, panganduskriis, siis see on halva juhtimise äh, riski võtmise mm, küsimus enamasti. ja kaotatakse investeeringud ja väärtpaberid. panganduskriis on aga nagu süstemaatiline kriis. probleemid tulevad sisse väljastpoolt osad pangad on kriisiks paremini valmistunud kui teised, aga igal juhul puudutab šokk kogu süsteemi. see tähendab ka seda, et olukord on äh, erinev ja kui meil on äh, süsteemne kriis, siis sellega kaasnevad ka teistsugused äh, kulud ja kaotused. president äh, Roosevelt ütles kord, et äh, me peame kartma hirmu ennast ja süsteemse panganduskriisi puhul on äh, just see hirm see, mis kõige rohkem kahju põhjustab. nii et me peame eraldama teineteisest terved ja halvad varad siis äh, päästma, mis võimalik. nii et kõik äh, sõltub äh, sellest, millise kriisiga on tegemist, kas on tegemist pangakriisiga või panganduskriisiga. nii et äh, lahendamiseks äh, ja taastamiseks on ka erinevad äh, lahendused siis, näiteks osaliselt riigi poolt ülevõtmine võib toimida panganduskriisi puhul, sellepärast et siis varad taastuvad pangas, kui majandus taastub, aga kui on tegemist konkreetse pangakriisiga, siis on olukord äh, teistsugune. tahaksin rääkida siin komisjonis äh, ja variraportööridega ka sellest, et äh, kuidas panna paika vahendid võitlemaks hirmu levimise vastu pangandussüsteemis, et mida teha, kui äh, valitsused enam sellega toime ei tule. me oleme näinud väga sügavaid äh, panganduskriise ja on olnud vaja just äh, selliseid äh, vahendeid, mis peatavad kriisi levikut ja need, kes tunnevad mind, teavad, et ma pole just eriline sotsialist, nii et kui ma räägin siin ajutiselt pankade riigistamisest, siis tõesti lähen juba väga kaugele, aga selline võimalus siiski peab eksisteerima. esimees, meil tuleb äh, panna paika taastamisplaanid ja tuleb äh, täpsustada, millal äh, ametivõimud peavad varaselt sekkuma me ei tohi lubada sellist halli tsooni tekkimist niimoodi, et on ebaselge, kes vastutab ja, ja kes mitte. kindlasti on oluline tagada Berliini ettepaneku toimimine, see on palju parem vahend, siis meil on võimalik äh, vältida institutsioonide vastastikuse probleemide ülekandmise või nakatumise probleemi. et meil on vaja vahendeid, mis toimiksid ka sügavas panganduskriisis variraportorid on tegelenud ka Berliini instrumendiga väga konstruktiivselt. tuleb äh, panna ka paika, kuidas me käsitleme hoiuste tagamise skeeme ja kriisilahendusfonde. oluline on tagada, et me saavutame lõppkokkuvõttes oma tööde käigus ka mingeid äh, tulemusi. me oleme silmitsi väga raskete äh, aegadega ja peame tegema kõik selleks, et liitu koos hoida. suur tänu, meil on aega väga vähe, nii et äh, variraportöörid peaksid piirduma kolme minutiga ja teised kolleegid võib-olla ei saagi üldse sõna. Elisa, palun Obrigada, senhora presidente. Eu vou tentar enquadrar. aitäh. ma üritan nüüd kolme minutiga läbi vaadata erinevad probleemid. tegelikult teeksin lihtsalt nimekirja erinevatest teemadest. esmalt aitäh hea koostöövaimu eest raportöörile, me oleme koos juba muudeski küsimustes tööd teinud ja ma olen veendunud, et ka siin äh, oleme me tulemuslikud. tahaksin välja tuua järgmisse, Euroopa Parlament juunis kaks tuhat kümme kiitis heaks ühe üldise arv, arvamuse selle kohta, kuidas äh, võiks käsitleda panga süsteemset kriisi mõned toonased ideed eh, on endiselt väga kasulikud. see raport muuhulgas sai enamuse toetuse, siin me rääkisime artiklist nelikümmend kaks ning eh, me soovisime, et komisjon ka toimiks vastavalt raportile. kõik see on aga väga palju viibinud eh, tulemusi hakkasime me nägema alles pärast väga suurt kriisi ja lõpptulemuseks äh, alles nüüd jõuame õigusloomelise ettepanekuni. me tunneme head meelt, et parem hilja kui mitte kunagi. ja me muidugi suure huviga töötame selle kallal, aga tahaks meelde tuletada, millised on meie eesmärgid. kuidas juhtida panka, mis, millel on tõsiseid probleeme või mis on pankroti ääle, äärel. esmalt tuleks äh, vähendada süsteemseid kulusid, mis kaasnevad äh, organiseerimata pankrotiminekuga. teiseks tuleb äh, tagada säästuarved ning tavaline igapäevane pangandustegevus kolmandaks tuleb tagada, et mitte maksumaksjad ei maksaks panga pankrotti mineku eest ning lõpetuseks on väga oluline et me suudaksime teha lõpu üldiselt pankade laenude spiraalile ja laenuspiraalile üldse. teiseks tahaksin ütelda, et ettepanek on välja tulnud ajal, mil on ka palju muid tekste välja töötatud. muid dokumente, mis puudutavad keskpikka või pikka perspektiivi ja mida me samuti eirata ei saa. seega üheks esimeseks otsuseks, mis me peame vastu võtma, on järgmine. tuleb vaadata, kui kaugele see kui, mil määral siin arvestatakse selles õigusloomelises tekstis teiste otsuste ja ettepanekutega. mõned direktiivi elemendid, tundub, ei ole täielikult kooskõlas sellise keskpika ja pika perspektiivi nägemusega. siin viitan sellistele elementidele, mis näiteks on seotud või mis tulenevad kahekümne kuuenda juuni seisukohtadest kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast. tegemist oli nelja eesistuja, nelja presidendi ettepanekuga, mis puudutas äh, rahaliidu muutmist ning sellele järgnesid veel muudki komisjonipoolsed ettepanekud samuti eh, teekaart Pangandusliidu poole toetub mõneti eh, juunikuisel dokumendil. sellest lähtudes on oluline otsustada, mil moel me siis tegutsema hakkame, kuidas me edasi liigume ning milline kes need probleemid peaks lahendama? näiteks kui te, äh, tuleb arvestada sellega, kas tegemist on pangaga, millel on oma allpangad mujal riikides või on tegemist süsteemse probleemiga. hoiuste tagatis, äh, skeem ja muud, aga ma vist pean lõpetama. Uh, jah, ma vabandan. ärge palun viisakus väljastuste peale aega raisake, Wolf, palun Sorry, Sharon, but it doesn't make sense. vabandust, Sharon, ei ole mõtet, et kõik eh, said nii palju aega, kui soovisid. ei, kõik ei saa nii palju aega, kui nad soovivad. Teie saite nii palju, kui teile ette nähtud. tänan. me kõik teame, et komisjoni ettepanek tuli hiljem, kui me soovisime aga võib-olla see on ka hea, sellepärast et nüüd on uusi ettepanekuid seoses pangandusjärelevalvega ja seoses äh, päästefondiga ja hoiuste tagamise skeemidega. et me saame nende uute ettepanekutega arvestada. pangad on majanduse äh, veresoonkonnaks äh, nii-öelda ilma selleta nad ei toimiks antud ettepanek äh, sisaldab äh, häid äh, struktureeritud lähenemisi, näiteks et kõigepealt tuleks kasutada ettevaatuse abinõusid, mis pangad peavad oma tegevusplaanidesse üle võtma. samuti on ette nähtud eraldi ennetusega tegeleva juhi koha sisseviimist. Need äh, mõtted on hästi läbimõeldud, hästi struktureeritud ja on näha, et ka Euroopa Komisjon äh, on äh, õppinud siin praktikast. loomulikult on mitmeid punkte, millega tuleb ähm, arvestada ka sellepärast, et meil on uued ettepanekud Euroopa tasandi koostöö ja järelevalve kohta olemas. Gunnar juba ka ütles, et me peame kasutama praegust võimalust selleks, et leida ühtne lähenemine Euroopa Liidus, me ei tohi lubada erinevusi Eurotsooni ja mitte Eurotsooni vahel. pärast viimast äh, ülemaailmset kriisi oleme me täheldanud, et riigid on valinud erinevad lähenemisviisid äh, taastamiseks ja kriisi lahenduseks, aga meil on vaja ühtset lähenemist edasi, kuidas äh, defineerida krediidiasutust, äh, mis on liiga suur läbikukkumaks, peame olema siin äh, täpsemad nende mõistetega ja tuleb kindlasti tagada, et kriisi lahenduseks on meil olemas meetmed, mis ei tekita konkurentsipoliitika alaseid küsimusi. tuleb valida sellised äh, vahendid, äh, mis on äh, detailselt lahti seletatud ja kas see kümne protsendi määr, mis siin on sisse toodud, on nüüd miinimum või on see alles esimene võimalik lähenemine? edasi, tuleb arvestada sellega, et finantssektorit tervikuna tuleb konsolideerida. me ei tohi ignoreerida signaale, mis sellele viitavad. seetõttu äh, peame ehk äh, lisaks äh, pankadele kaasama ka kindlustusettevõtted ja investeerimisfondid, aitäh! suur aitäh, Wolfgang Philipp, palun! Uh, aitäh! ma keskendun ainult sellele, mis pea, väärib rohkem tähelepanu. esmalt äh, päästefondide suurus, me räägime siin seitsmekümnest, seitsmekümne viiest miljardist kümne aasta pärast ning säästefondide puhul tõenäoliselt ei ole sellest äh, piisavalt ja sellest piisaks ainult üheksale ja kahele pangale, nii et põhimõtteliselt siin on teatud piirid. teiseks riski jagamine ja kui föderaalset lahendust me tahame. me teame, et nüüd räägitakse pangandusliidust ja muust. me usume, et äh, siin äh, päästefondide jagamise puhul on tegemist ikkagi veel viimase võimalusega ning põhimõtteliselt äh, ei jää sellest muljet, et siin jagataks tegelikult neid päästefonde liikmesriikide vahel meil oleks vaja ikkagi vaadata, mis toimub Pangandusliidu aruteludega seoses ja mis meid puudutab, siis me ei ole väga rahul sellega. vaadakem, mis praegu laual on, midagi muud käiakse uuesti välja ja hiljem sõltuvalt sellest, mis Pangandusliidu osas ära otsustatakse. isegi kui me otsuse kindlalt Pangandusliidu poole liigume ja ma ei usu, et me peaksime õigusalaseid ettepanekuid liiga palju välja käima ning kui meil on äh, säästutagatiskeemid ning pangandusregulatsioon, siis eh, siin on eh, vaja muuta kõik need instrumendid Pangandusliiduga kooskõlas olevateks. seega oleks vaja tähelepanu pöörata meie meelest just sellele ja ma jagan ka mured, mida Wolf väljendas ja ma tean, et raportöör samuti peab seda oluliseks, me ei soovi vabandust, me soovime, et liit jääks ühtseks. me ei taha luua midagi, mis tegelikult suurendaks vastuolusid Euroopas mis puudutab äh, äh, pädevusi, siis me ei taha, et siin eraldi äh, asutus loetakse, eks me tahaksime, et EBA sellega tegeleks ning Euroopa Pangandusamet ning veel sekkumistase. Äh, millal äh, sekkuda ja kuidas sekkuda, kui asjad halvaks lähevad. me tahame ka ennetavat osa näha, me tahame, et äh, vastav amet saaks siis sekkuda ka juhul, kui mõni pangandusasutus on kehvema olukorra suunas liikumas, aga ei ole veel pankroti äärel nii et äh, need on siis need märkused, mis mina teha tahtsin, me peaksime selle teksti kallal töötama, lähtudes sellest, mis praegu toimub Vabadusliiduga ning äh, me teame, et äh, need küs-, arutelud saavad väga kuumad olema, aga meil on vaja ECOFINis ja ka meie enda vahel jõuda laiemale kokkuleppele, kui me suudame ühtsemalt töötada ning lähtuda samast vaimsusest nagu Otmar oma raporti puhul, siis me suudame parlamendina vahet teha. suur aitäh, Vicky Ford, palun! suur aitäh! ma tean, et keegi ei tee kõvemini tööd kui meie raportööri ja me kõik oleme ka väga kõvasti tööd teinud, et tähtaegadest kinni pidada. muidugi me ei taha, et pangad läbi kukuksid, pankrotti läheksid, me tahame, et pangad toimiksid ja me tahame, et neil oleks võimalik la laenata raha ja toetada majandust ja kui pank läheb pankrotti, siis me ei taha, et kriisis olev Äh, vast pangastaks panganduskriis ning äh, muidugi me ei taha, et äh, maksumaksjad peaksid hakkama siis päästma kõike. see oleks väga kulukas nii maksumaksjatele kui ka kogu majandusele, nii et siin on väga palju õppida. lihtsalt üks üldisem märkus. me tahame, et õigusloome oleks õigesti paigas ka enne kriisiolukorda, kui me mais CRD üle hääletasime ning eh, kui saime eile kompromissettepaneku komisjonilt likviidsuse kohta ja kui komisjon kõik seda tahab ja tahab, et see oleks jõuluks tehtud, siis me peame natukene kiiremini ennast liigutama hakkama, nii et võib-olla komisjon võiks ka mõnel triloogil osaleda, sellepärast et meie teeme küll nii kõvasti tööd, kui üldse on võimalik. jah, me lugesime selle kohta, et meil on vaja päästepanku ja et meil on vaja kapitaliinstrumente kas siin on äh, mulle valmistab tõsist muret äh, juhtimisküsimused. tuleb vaadata, mis hetkel tõesti pangast saab äh, tõsine mureallikas, seda tuleb tähelepanelikult vaadata. samuti gruppidevahelised tehingud siin on meil vaja väga tõsiselt sellele järele mõtelda, sellepärast et on olnud väga palju juhte, kust on ühe ähm, tütarettevõttelt teisele vahendeid ümber liigutatud. nii et tuleb tähelepanelikult vaadata, millist sõnadust me kasutame, ma tunnen natuke muret selle üle, aga see on keerukas küsimus nagu te teate, ma ei usu, et kõikide äh, äh, säästuskeemide jaoks, tagatiskeemide jaoks üks sama süsteem toimiks. ma tean, et osad eelistavad muid viise liikmesriikides ja eelissüsteeme äh, tarbijate jaoks. tundub, et, et selle raportiga ka seda süsteemi tahetakse blokeerida ja Euroopa Liidu troika oleks ütles Portugalile, aga just, et need tuleb äh, sisse viia. Äh, eelissüsteem. pangaliidu kontekstis ja tasakaalu kont-, põhimõttest lähtudes need, kes on äh, ühel õigel poolel EKP registris, sest neil saab olema tõsiseid probleeme, meil on vaja jah, nii järelevalvet ning tegutseda, seal on omad tagajärjed ka neile liikmesriikidega, minu enda koduriigile, kus meil on suured pangad, eh, mis toimivad ka transatlantiliselt. resolutsiooni kohta veel, kes on kaasatud näiteks panga Prantsuse Panga Föderatsioon rääkis äh, konfidentsiaalsusest, et see on väga oluline, ka selle peale tuleb mõtelda. aitäh, ma tean, et aega on vähe, kas keegi kuue nimel soovib sõna, ei, siis sellest on abi. Peter Simon, ah jah, teie siiski, jah. Brigada um <laughs> Eu, antes de mais, quero pedir desculpas ao relator. Eu não pude estar aqui a ouvir a sua apresentação, nem grande parte das intervenções dos colegas, porque tive que sair. jah, ma ei kuula, kuulnud küll raportööri sõnavõttega ka teisi sõnavõtte, sest pidin oma raportit mujal kaitsma, aga siis tulin tagasi, et esimesel arutelul ikkagi osaleda ja rääkida neist muredest, mis meil on. ja samuti tahtsin mõned üldised kommentaarid teha. esimene küsimus võib-olla seda teised juba mainisid, aga tahaks rääkida sellest, et tuleb arvestada, et ettepanek, mida me praegu arutame, puudutab küll Euroopa süsteemi, aga tegemist on rahastamissüsteemiga. me peaksime rohkem huvi tundma esimese, mitte teise vastu. teiseks, mis on selle peamise süsteemi, eh, mis on selle süsteemi peamiseks eesmärgiks? me teame, et peamiseks eesmärgiks on vältida seda, et maksumaksjad või hoiustajad eh, peaksid välja ostma panku. aga me peame olema ettevaatlikumad, eh, kui käsitleme proportsionaalsuspõhimõtet hoiuste puhul me peame kaitsma hoiustajate huvisid. ning samuti on väga oluline, et me arvestaksime erinevate uuringutega, mis on läbi viidud. Nende summade kohta, mis direktiivis mainimist leiavad ning samuti tagajärgede kohta, mis rahakriisiga kaasnevad. ja veel mis on saanud sellest hierarhiast, mis siin äh, ettepanekus on ära toodud. ma usun isiklikult, et äh, pangandusrahastusüsteem peaks tööle käivitama alles siis, kui äh, aktsionäride vahendid on ära kasutatud, sellepärast et ja see vastaks kõige paremini neile muredele, mis on tõstatatud. ja lõpetuseks teatud kahtlusi mul on, aga mis on äh, hoiuste protsendiga, kas see on piisavalt kõrge? Um, suur aitäh, nüüd on küll äh, tõlkimise, tõlkeaeg läbi saanud, äh, esimees tänab lahkelt lisa kümne minuti eest tõlke ja ütleb, et koosolek jätkab inglise keeles ning vabandab. teiseks võimaluseks on üldse mitte jätkata. Peter